kallid kolleegid, ma arvan, et tahaksin alustada, nii et teie, kes te olete juba saalis, palun võtke istet. Sean, kas sa lahkud või kuidas? ei, sa lihtsalt istud ümber. kena, kena. You have come to this conclusion quite late, I must say. It has been two years, more than two years and just you could through. <laughs> okay, just uh, jokes apart, we, we, we are uh.... niisiis, alustame kohtumisega ja esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. kui mingeid muudatusi teha keegi ei taha, siis kinnitame päevakorra. nüüd teine koosoleku protokolli kinnitamine, nagu tavaliselt on teil protokoll olemas ja me loeme selle kinnitatuks kohtumise lõpuks, kui keegi vastuväiteid ei esita meie kohtumise ajal. nüüd saame edasi minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, nimelt eh, Regionaalarengu Komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta koosolekute ajakava projekt. jah, me oleme teinud kõik, mis meie võimuses selleks, et kõikide soovid ja nõudmised arvesse võtta ja nagu tavaliselt me oleme arvestanud eh, ka neid ettepanekuid, mis on tulnud parlamendi administratsioonilt nende ajakava arvestanud ning oleme vaadanud ka neid koosolekuid, kuhu meie liikmed peavad samal ajal mujalegi minema. ja oleme üritanud vältida kattumisi nii palju kui võimalik, nii et ideaalne see tulemus ei ole, aga loodetavasti eh, te saate ka selle kalendriga nõusse jääda. ja palun päeva lõpuks, eh, me loeme ta kinnitatuks, kui teil vastuväiteid ei ole vahepealt tulnud. ja siis nüüd informatsiooniks. väga palju asju on toimunud ja ma tahan teiega seda teavet jagada. Kreekas juulis oli delegatsiooni külaskäik ja septembris kutsuti mind nüüd tagasi Kreekasse ja e, minister Küsoholidis, kes vastutab arenguküsimuste eest Kreekas ja muuhulgas ka regionaalpoliitika eest Äh, võttis vastu äh, meie kutse tulla novembris kohtumisele, et jagada meiega mm, oma, mm, äh, oma jõupingutusi, räägib sellest, kuidas nad kasvu taastavad ja, ja kuidas nad kasutavad regionaalpoliitika vahendeid selleks. nüüd öö, otsustest, mis on langetatud kirjaliku menetluse kaudu koordinaatorite poolt kahekümne teisel septembril lõppes üks menetlus, terve rida otsuseid puudutas seda, et Euroopa Komisjon võttis suvel, esimesel augustil vastu tähtsaid otsuseid, mis puudutasid eh, üldmäärust meie valdkonna jaoks ja just muudatusettepanekuid sinna ning selle tulemusena on aega vähe ja ajasurve kogu protsessile tugev, nii et koordinaatorid otsustasid nimetada eh, esimehe eh, raportööriks kahe komisjoni ettepaneku osas ja strateegia võtsid koordinaatorid ka heaks kiita ja raportöörile anti võimalus pidada nüüd nõukoguga ja komisjoniga uurivaid eh, pinda valmistavat läbirääkimisi, et jõuda ühe lugemisega kahe ettepaneku osas kokkuleppele. ning raportite kallal äh, juba töötatakse ja me hakkame arutama neid, seda kahte komisjoni ettepanekut täna ka siis, kui me jõuame selle juurde päevakorras äh, ning koordinaatorid tahavad, et lõpphääletus toimuks neljateistkümnendal novembril regikomisjonis ja esimesel detsembril teemad läheksid täiskogule, kui tõesti kõik sujub nii, nagu me siin täna eeldame. koordinaatorid soovitavad, äh, tegid otsuse tagasi võtta meie taotlus äh, omaalgatuslikuks äh, raportiks riigihangete kohta ja selle otsuse taga oli see informatsioon, et Euroopa Komisjon õige pea pakub välja uue raamdirektiivi, kus käsitletakse just riigihankeid. nii et nüüd me peaksime pigem valmistuma koostama arvamust selle õigusakti kohta, mis on tulemas, nimelt määrus. ja öö, äh, lõpetuseks Kristjan, kes on olnud siin meie komitee, komisjonis algusest peale, on nüüd vanaks jäänud aastate poolest. ametnikuna on ta kolmkümmend seitse aastat töötanud Euroopa Liidu institutsioonides ja seitse aastat sellest ajast on ta pühendanud meie komisjoni tööle, nii et tegemist on lausa aardega, mille me nüüd kaotame, sest ta läheb pensionile. ning tahan meie kõigi nimel öelda, et kuna ta on viimane kord siin kohal eh, meie kohtumisel, kui ta muidugi ei taha lihtsalt tulla meile külla saali istuma, aga nüüd siin selle koha peal ta istub tõesti viimast korda ja ma tänan Kristenit kogu tehtud töö eest Euroopa projektide kallal. ta ju ei ole tegelenud mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika küsimustega, vaid kogu Euroopa projektiga, nii et me soovime talle edu tulevikuks tema edasises tegevuses. ja kui tohib, äh, nüüd ma ei hakka teile rääkima sellest õudusunenäost, mis meid ootab, kui me tahame nüüd asendajat talle leida, sest see, et menetlused on parlamendis niivõrd keeruliseks läinud, et tõesti väga raske on kiiresti äh, see asi lahendada, aga Miguel töötab asjaga aga me ei oska veel nimetada, kes see on, kes Kristelit asendama hakkab. nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde, nimelt see on raporti eelnõu, minu raporti eelnõu ja puudutab ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksumäärade kohaldamise ajutist peatamist eh, teatavatele tööstustoodetele, mida imporditakse Kanaari saartele eh, Hispaania on palunud Kanaari saarte ametivõimude nimel eh, nimelt eh, Kanaari saared on nende autonoomne piirkond, nad on palunud, et peatada eh, teatud tööstustoodetele ühepoolsed tollimaksumäärad selleks, et tagada kohalik areng, toetada kohalikke VKE-sid ettevõtjaid, stabiliseerida tööhõive olukorda Kanaari saartel, aga samuti tugevdada eh, sealsete eh, ettevõtjate ja majanduse konkurentsivõimet. Eh, ja see otsus ei moonutaks kuidagimoodi konkurentsi ning tegelikult on see ainult kohaliku mõjuga ja on suunatud kohaliku arengu ja kasvu toetamisele nii et ma teeksin sellise ettepaneku, et me jätkame lihtsustatud menetluse kaudu, see tugineb artikli nelikümmend kuus aluslepingus ja tähendab seda, et muudatusettepanekuid ette Euroopa Komisjoni ettepanekusse ei tehta ja kui te olete sellise lihtsustatud menetlusega päri, siis me saame tõesti väga kiiresti tagada äh, et Kanaari saartele ka kindlustunde veel enne selle aasta lõppu. ma ei tea, kas keegi soovib mingeid kommentaare teha siiski. Um, um ma tänan. ma tahaksin ühe lühikese märkuse lihtsalt teha. tahan lihtsalt siinkohal rõhutada, seda, mida ma ka varem ütlesin, kui me asja sisuliselt möödunud kord arutasime. nimelt, et sellised instrumendid on ülimalt olulised väikestele majandustele, nagu näiteks Kanaari saarte majandus. Äh, identne ettepanek võeti vastu möödunud aastal Assuuride kohta, see oli sügisel ja Eh, nendel instrumentidel on ka praktiline kasu ja mõju. kaks nädalat tagasi ma sain e-posti sõnumi ühest Assoori ettevõttelt, kes kaebas, et kaks kuud tagasi ta üritas importida eh, õmblusmasina, et, et kasutada seda tootmiseks oma firmas Asooridel. Eh, ja tal oli vaja seda õmblusmasinat selleks, et õmmelda paatidele purjeid. ja see peaks kõik kuuluma möödunud aasta oktoobrikuise kokkuleppe alla, aga Assuuride tollivõimud ütlesid, et nemad ei tea sellest määrusest midagi. ja võtsid ühendust Madeira tolliga ja noodki ei teadnud asjast midagi nii et vaene firma pidi maksma imporditolle. see ainult näitab, et kõik see töö, mida me siin teeme, tegelikult ei tarvitsegi mingit kasu nendele piirkondadele tuua, kui valitsused omalt poolt siis ei hakka tõesti ellu rakendama korralikult neid otsuseid. ja ma isegi saatsin suulise küsimuse komisjonile, küsisin, et kas nad ikka on tutvustanud liikmesriikidele neid meetmeid üldse. määruses öeldakse, et liikmesriigid peavad informeerima äh, sellest, et komisjon on selliseid meetmeid rakendanud. ja tõesti ei tohi korduda see, mis Assuuride puhul juhtus. ei tohi see korduda nüüd Kanaaridel selle instrumendiga meie siin töötame ju ettevõtete ja kodanike hüvanguks. ja kui liikmesriigid siis ei ole teinud seda, mida nad pidanuks tegema, siis on see, mida meie siin teeme, lausa aja raiskamine. ma arvasin, et komisjon peab seda silmas pidama ja ma olen selle küsimuse neile ka juba edastanud ja palun võib-olla komisjon äh, ütleb mulle, mida ta kavatseb teha, et tõesti panna valitsused täitma oma kohustusi. Euroopa Komisjoni esindaja on siin, kas ta tahab juba vastata? kolleegid paluvad, et komisjon tõesti eh, teavitaks ametivõimusid, et tõesti oleks võimalik ära kasutada Mm, see tulu, mida sellised instrumendid annavad, et kohalikud ettevõtjad saaksid sellest kasu, mis me siin teeme. ma ei tea, kas kolleegid või komisjon, kas komisjon äkki tahab midagi selgitada või võtta omale kohustused teavitada? jah, ma tänan see informatsioon on meile üllatav, me saame asjast aru niimoodi, et niipea kui on määrus, siis määrus kohaldub kõikides liikmesriikides. seda enam kõnealuses piirkonnas. me ei ole veel näinud seda küsimust mille lugupeetud saadik meile saatis. me uurime asja ja vastame kindlasti konkreetselt, aga loomulikult me Portugali ametivõimudega ka arutame selle asja läbi. jah, tänan. Äh, ma saan aru, et see peab nüüd kartused hajutama ja loodetavasti siis asi ei kordu. nii et kui rohkem selle kohta kommentaare ei ole, siis hääletusele läheb see asi meie järgmisel koosolekul vabandust, ma ei märganud, seal oli sõnasoov. proua Peres. ma tänan, proua juhataja. Äh, võttes arvesse, mida Madeira saadik äsja ütles, ma saan väga hästi aru, et ta on mures, aga Hispaania võimud siin hoiavad küll väga tähelepanelikult silma peal, mis Kanaaridel toimub me tõesti pikisilmi ootame, et need eh, tollimaksumäärad peatataks, sest see on abiks kohalikele ettevõtjatele ja kaitseb nende huve. me tahame, et ka äär, kõige äärepoolsemates piirkondades oleks tagatud majanduskasv eh, kogu Kanaari arhipelaagi saarestikul tuleb tagada kasv. jah, tegemist on määrusega ja tuleb see heaks kiita. Äh, no, no and... rohkem märkusi ei ole, ma näen, nii et me hääletame siis järgmine kord. mind parandatakse siin, kui vastuväiteid ei ole kohtumise lõpuks, siis menetlus näeb ette nii, et see on juba vastu võetud, see tekst. nii et hääletamisele ta ei lähegi. jah. kuna tegemist on artikliga nelikümmend kuus, väga kena. me läheme nüüd edasi meie päevakorra kuuenda punkti juurde ja siin on tegelikult äh, punktid kuus ja seitse ühendatud, nad kuulduvad ühte nii-öelda perekonda ja kui ma alustasin meie koosolekut, siis ma rääkisin koordinaatorite otsustest, nii et siin on kaks nõukokku mm, määrust, millega muudetakse ühtekuuluvuspoliitika äh, teksti, ühtekuuluvuspoliitika määrust. siin on kaks eraldi otsust, nii et sellepärast, et on kaks erinevat menetlust ja ka kaks erinevat raportit nende kohta. ma alustaksin kuuendast päevakorrapunktist. see strateegia võeti juba vastu, nagu ma ütlesin, koordinaatorite tasandil, nii et ma tahaksin teid nüüd lühidalt kõigepealt informeerida ja siis palun ka, et komisjon võtaks sõna. Teile teadmiseks, et see määrus on tegelikult vastuseks kriisile, mis on tekkinud mõnedes meie liikmesriikides, eriti tõsiselt on kannatanud mõned riigid kriisi käes ju. ja see määrus on kooskõlas koordinaatorite otsusega, esimesed äh, kontaktid ja koostöökatsed kolme institutsiooni vahel on aset leidnud. möödunud nädalatel me töötasime üheskoos, vahetasime informatsiooni ja üritasime mõista, mida äh, komisjon ja nõukogu arvavad äh, ja rääkisime ka sellest, kuidas meie Euroopa Parlamendis oma seisukohti kujundame. me teame, et ajakava on jälle väga pingeline, kui me tahame teha seda, mida soovitasid koordinaatorid, nimelt et ühe, ühe lugemisega piirduda siis on meil vaja võimalikult hästi koordineerida oma seisukohad. eriti kahe kaasotsustajaga. ja me eeldame ka, et komisjon annab meile kogu vajalikku informatsiooni selle kohta, millised mõjud ja tagajärjed on erinevatel ettepanekutel, mida kaalutakse praegu. see ettevalmistusprotsess ei ole veel nõukogus ega parlamendil lõpule jõudnud, komisjonis jah, on see ühel pool, nõukogu ja parlament arutavad endiselt neid ettepanekuid edasi ja sellepärast mul ei olegi raporti projekti muudatusettepanekutega veel välja pakkuda. Eh, jah, see raporti eelnõu on olemas, aga ilma muudatusettepanekuteta ja seletuskiri on sealjuures ja ma juhtisin tähelepanu nendele valdkondadele, kus minu arvates on vaja teha muudatusi või teksti paremaks muuta võr, võrreldes siis Euroopa Komisjoni esialgse ettepanekuga. eesmärk nendel muudatustel on aidata eriti neid kes on kriisis kõige rohkem kannatanud ja selleks suurendatakse ajutiselt seda mm, täiendavat Euroopa Liidu poolset kaasfinantseerimist. suurendatakse Euroopa Liidu kaasfinantseerimise määra äh, ühtekuuluspoliitikates, ilma et muudetaks üleüldist jaotust ja äh, äh, poliitikaid liikmesriikides sellel perioodil ning siia kuuluvad nüüd need riigid, kes juba tänaseks saavad makromajanduslikku abi ja kuuluvad nende programmide alla Ungari, Portugal, Rumeenia, Läti, Kreeka ja Iirimaa on need riigid ja see ettepanek kuulub tavapärase menetluse alla. nii et ja nüüd on mul küsimus. Äh, Rudolf Niisler, teie olete direktor, kes vastutab äh, äh, Regio peadirektoraadi selle üksuse eest, kes koostas need ettepanekud. võib-olla räägite meile sellest ja võib-olla on ka teil võimalik vastata küsimustele, mis kolleegidel võivad tekkida ja räägite ka sellest loogikast, millest te lähtusite ja pärast juba äh, ma räägin ka nendest valdkondadest, kus me võib-olla tahame muudatusi teha teksti. nii et Rudolf Niisler, palun. Uh, uh... suur tänu. tere õhtupoolikust kõikidele. püüan teha lühidalt ja tutvustada kõigi kõige olulisemaid sisulisi punkte. kõigepealt, kust niisugune asi pärit on? tegemist on kahe järeldusega, mis tehti koosolekutel, üks oli juunikuuses Euroopa äh, tippkohtumiselt, kust öeldi, et on vaja äh, suurendada sünergiat Euroopa Liidu äh, fondide siis toetusmehhanismide, järelevalvemehhanismide vahel riigipead ja valitsusjuhid euro eh, piirkonnas käsitlesid siis just eriti Kreeka temaatikat ja eh, tulid välja niisuguse meetmega, et eh, kaasfinantseerimise määra Kreeka jaoks võiks ajutiselt suurendada. komisjon püüdis vastata niisugusele taotlusele mis nõupoolt, nõukogu poolt tuli ja esimesel augustil tuli välja ettepanekuga kõikidele struktuurifondidele. sest siin me räägime osaliselt ühtekuuluvusfondist, aga peale selle on olemas ka peaaegu eh, peegelettepanek, mis puudutab siis Kalandusfondi ja Maaelu Arengufondi meie eesmärk on aidata erakordsetel juhtudel, kui tegemist on kriisiga, neid riike, mis on hädas, millel on proble-, millel on probleeme kaasfinantseerimisega nende tegevuste puhul, mida rahastatakse eh, struktuurifondidest ning eh, niimoodi on võimalik suunata nendesse riikidesse lisalikviidsust ning eh, meil oli ettepanek ehm, suurendada kaasfinantseerimismäära kümne protsendi, eh, kümne protsendipunkti võrra. Eh, eesmärgiks, nii nagu esinaine ütles, eh, eesmärgiks on rakendada seda ainult nende maade suhtes, mis saavad sarnast abi E, kelle puhul on juba rakendatud e, e, põhilisi Euroopa mm, abimeetmeid, siis üks nendest on Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ja teine on siis ja teine on siis maksebilansi toetusmehhanism. kõikidele maadele mm, rakenduks võrdne kohtlemine ettepanek on väga täpne, kui me räägime sellest, kes on abikõlblik. niisugune eh, abiskeem algab sellel päeval eh, mil eh, otsustatakse, et nad on niisuguse lisa ära teeninud ja selle lõpu Äh, tähtaeg on siis abi äh, skeemi lõppemise tähtaeg ja siin on ära toodud ka need lävendid, mis äh, siis käsitlusele tulevad. tehnilisest seisukohast ei ole see lahendus väga keeruline, see võimaldab meil saavutada suurt tulemust niimoodi, et lihtsalt riikidesse suunatakse raha lihtne on asi selles mõttes, et ta töötab praeguste maksesüsteemide sees, me ei pea mitte midagi eh, ringi muutma selles töös, mida me teeme liikmesriikidega. Tehe, tegemist oleks automaatse rakendusega eh, sellest hetkest peale, mil riik on kuulutatud häbi eh, kõlb, abikõlblikuks ja abikõlblikkus hakkab siis, kui määrus vastu võetakse ja Äh, raha jõuab kohale mm, praeguste, praeguse maksemenetluse kaudu. see on niisugune ettepanek, kuid liikmesriigid peavad esitama ametliku taotluse, et sellest määrusest kasu lõigata ning komisjon äh, kasutab seda siis õigustusena niisuguse programmi algatamiseks me eh, oleme selle suunanud põhiprogrammidele, me oleme mm, siit jätnud kõrvale mm, eh, teatud kõrvalprogrammid, sellepärast et see teeks asja keerulisemaks. ja need on ka poliitika seisukohast vähem tähtsad. niisugune on siis meie ettepanek põhipoliitikate suhtes eh, mis puudutab nüüd eelarvet, siis lisaeelarvet vaja ei ole, see mehhanism töötab selle kaudu, et oodatakse makseid eh, kümne protsendipunkti piires, et need lihtsalt saabuvad varem ja vastavalt arvustutele, mida komisjon on teinud, siis kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks makse eraldisi juurde ei ole vaja selleks, et selle meetmega hakkama saada, kui see eh, määrus jõustub. oma ettepanekus komisjon ei tee ettepanekut mingisuguseks lõpetamisklausli lisamiseks, sellepärast et abi periood on juba niikuinii kindlaks määratud, on määratud kindlaks nõukogu eh, otsusega iga konkreetse maa kohta ning sellepärast eh, on olemas juba automaatselt see lõpptähtaeg sinna sisse kirjutatud. ja sellepärast ei olegi komisjonil vaja mingeid lõpetamisklauslit sinna sisse kirjutada. aga ma tahaksin, et te saaksite aru ühest asjast ja ma ütlen selle välja sõnaselgelt. see mehhanism, millega me siin praegu välja tuleme eh, nõuab väga sellist meelitavat, väga toredat lahend, rakendust. kui niisugune säte jõustub, siis see liikmesriik, kes saab kasu niisugusest abiprogrammist ja kes on siis saatnud oma maksetaotluse, saab sellest, saab siis, saab siis lisaressursse Eh, sellest hetkest peale, kui ta on esitanud, eh, kui ta on esitanud eh, abikõlbliku taotluse ja see tähendab, et maale tulevad juurde suured rahalised ressursid ja me mm, oleme hinnanud, et need lisameetmed peavad tähendab, et need lisameetmed ulatavad kahekümne kolme eh, miljardi euroni aastal kaks tuhat kaksteist. nii et liikmesriigid teavad, et nad saavad lisaraha ja nad saavad seda lisaraha kasutada. nõukogus öö, äh, see arutelu äh, muutus teatud määral ja minu äh, kolleeg on siin, ta saab teile anda lisainformatsiooni. küsimus oli selles, kas peaks olema mingisugused äh, tagasiulatuvad muutused ja kas peaks olema ikkagi lõpetamisklausel ning siis lõpuks räägiti ka sellest, millised maad on abikõlblikud kas me ei peaks nende eh, kas eh, peaks nende arvu piirama, eh, ei, mitte minema kaugemale nendest maadest, kes on juba hõlmatud selle kahe mehhanismiga. meie jaoks on oluline aspekt selles, et komisjon on valmis hindama kõiki Eh, kõiki eh, taotlusi, mis tulevad liikmesriikidelt, kes mehhanismi kasutavad, me oleme valmis hindama ka kõiki põhjendusi, mis eh, esitatakse taotlustes. aga meie ei tahaks teha järgmist, me ei tahaks siia lisada mingisuguseid menetlusi, mis annaks komisjonile võimaluse otsustada üksikjuhtudel, kas maa peaks liituma sellise mehhanismiga või mitte. meie arvame, et nõukogu öö, eh, otsus eh, et nõukogu otsus niisugust mehhanismi teatud riikide suhtes rakendada on piisav käivitav faktor ning eh, niimoodi me väldime igasuguseid viivitusi ja me teeme raha tõhusalt eh, kättesaadavaks, nii nagu see selle skeemi alusel peakski olema. ja mul on tõepoolest väga hea meel, kui ma saan aidata teid ja nõukogu selles, et me järgmistel nädalatel teeme väga tõhusat koostööd selle ettepaneku suhtes ja me oleme tõepoolest eh, eh, kättesaadavad teile, kui teil on vaja lisainformatsiooni. suur tänu. praegusel hetkel ma küsiksin, kas nõukogu esindajal on midagi selgituseks öelda? ei, tegelikult praegu räägib eh, eesistuja esindaja. suur tänu, ma tahaksin lisada et me mm, käsitleme muudatusettepanekuid eh, väga kõrge prioriteetsusastmega. me oleme arutanud seda teemat nõukogu töörühmades ja paistab, et eh, me jõuame ka kokkuleppele muudatusettepanekute osas. asi ei ole lihtne, mõned muudatusettepanekud, ka need, mida nimetas Rudolf Niisler, eh, ei ole lihtsad, aga me sisulises eh, töös oleme teinud eh, edusamme ning me loodame, et nõukogu töörühm lõpetab oma töö üsna pea. ja et me saame esitada oma töö tulemused Koreperile järgmisel nädalal Ramona. suur tänu. ma kuulasin väga tähelepanelikult, eh, mida siin räägiti ja väga oluline, et me võtaksime need raportid vastu niipea kui võimalik. Need liikmesriigid, kes praegu kriisi käes kõige rohkem kannatavad, vajavad abi, et nad saaksid oma projekte edasi arendada. ja otsus, mis puudutab kaasfinantseerimist riik, liikmesriigi eelarvest, on väga oluline sest niimoodi saadakse vahendid projektide jaoks. niimoodi me edendame majandust, aitame kaasa töökohtade loomisele ja me võitleme tööpuuduse vastu. äärmiselt oluline on see, et nende maade eh, valitsused, eh, kes abi saavad kasutaksid seda finantstuge nii tõhusalt kui võimalik. ja mina tahaksin kuulda komisjoni käest, kui hästi on raha kasutatud. viis liikmesriiki juba said äh, seda abi kahe tuhande kümnendal aastal. me toetasime neid riike ja nüüd me eh, langetame samasuguseid eh, otsuseid veelgi ja ma arvan, et eh, nende maade valitsused peaksid väga hästi mõistma, milline vastutus nendel lasub nende vahendite kasutamisel kõige tõhusamal moel. ja ma tahaksin teada, kas juba on hinnatud nende tööd, kas on hinnatud, kuivõrd tõhusalt raha on kasutatud, nii et me tõepoolest oleksime kindlad, et see, mida me teeme, on ka kasulik. jah, mul on mõningased märkused ja siis üks küsimus. kõigepealt ma tahaksin toetada seda ähm, ideed, et tehakse muudatusettepanekuid, me saadame niimoodi poliitilise sõnumi ja see on äärmiselt oluline. aga nüüd mõned märkused kõigepealt Euroopa Nõukogu peab teadma, et selle otsuse, mida nad langetasid juunikuus, eh, selles osas, et, et eh, ühtekuuluvuspoliitika instrumendid on kasulikud kriisi ajal nii eh, täna kui homme. see on äärmiselt oluline ja seda me peame ütlema välja sõnaselgelt. meil on vaja, et instrumendid oleksid paindlikud ja peavad olema paindlikud ka tulevikus ja me peame ütlema sõnaselgelt, et tegemist on ajutise meetmega. et tegemist ei ole mitte ühegi uue elemendiga. ja sellepärast me peame eh, uues määruses väga selgelt välja tooma need eh, olukorrad, millal niisugust meedet kasutada saab eh, on võimatu, et me e, puuda, et me muudame tulevast määrust e, selle valguses, et midagi juhtub tulevikus, me peame olema kindlad sisu osas. aga siin ei ole mitte midagi räägitud e, tagajärgedest seda eh, tuleb ka öelda, sest et kahtlemata mingisugused tagajärjed, mingisugused tulemid eh, nendes maades saavad olema, mis siis juhtub, kui nendes maades neid projekte ellu ei viida? ja eh, siin öeldi korduvalt, et tegemist ei ole uue rahaga. meie andsime raha teatud ajahetkel ja nüüd me lisame sinna raha, see tähendab, et kusagil mujal jääb raha vähemaks. aga mida me teame nendest tagajärgedest, mida tänaseni on saavutatud, see tähendab, et lihtsalt kaasfinantseerimist on vähem. aga põhimõtteliselt oleme me idee poolt. ja nüüd üks väike küsimus. me kõik teame seda väljendit sunset clause, lõpetamisklausel. Eh, võib-olla te selgitaksite selle üle härra Angulakis. suur tänu. ütleksin järgmist kõigepealt esmapilgul tundub, et see meede võib aidata neid maid, kellel on eh, kriisiga seotud mm, tuntud probleemid olemas aga nii palju, kui mina asjadest aru saan, me räägime praegu rohkem sellest, kuidas asjad eh, välja näevad, mitte kuidas nad tegelikult on tegelikult osaliselt see kriis ju tuleniski kõikidest nendest programmidest, millega eh, meie riigid on tegunenud, nii et, et praegusel hetkel on siin küsimärk nende programmide sisu üle. me peame küsima, kas need programmid aitavad meil eh, kriisist üle saada või hoopis halvendavad olukorda. loomulikult me jätkame programmidega, aga Kreeka puhul on kavatsus vähendada eh, kaasfinantseerimist ja siis öeldi, et see käib käsikäes sellega, et vähe, et lõpetatakse eh, suur hulk Euroopa Liidu eh, projekte, sellepärast et lihtsalt neid eh, ei viida ellu. ma tahaksin teada, kas niisugune kriteerium jääb tulevikus kehtima ning siis Eh, on olemas väga suured kokkutõmbamised eh, näiteks töötajate osas teatud eh, maades isegi, isegi kolmkümmend protsenti kavatsetakse inimesi lahti lasta aga näiteks kui me räägime rahandusministeeriumist, mis eh, vastutab eh, struktuuri ja teiste Euroopa fondide kasutamisest, kas ei juhtu nii, et olukord läheb ulmevaks? mulle tundub ka, et eh, siseriikli, et riikliku mm, osamakse vähendamine tegelikult ehm, Äh, viib selleni, et need, kes äh, võidavad sellest kriisist, võidavad äh, järjest rohkem. aga töötajad kannatavad ja kriis läheb hullemaks. Marie-Theresa. Merci Madame la Présidente, je ne vais pas revenir sur la suur aitäh, ma ei tahaks tagasi tulla kriisi tõsiduse juurde, mida me praegu läbime ja mis muidugi mõista ületab ka struktuurifondide vahendid, aga e, Euroopa missiooniks on solidaarsus ning seega ma tervitan kõnealust algatust. ei ole mõtet hakata arve e, võrdlema, et näha, milline e, vahe on nende summade vahel, mis Kreeka on saanud ja mis on juba ära kasutatud kümnepunktine, mm, protsendipunktine tõus on hea mõte, ma arvan, et kaugemale ei ole vaja minna ja ma tahaksin eraldi ära mainida, et on vaja ka tehnilist abi selleks, et need fondid kiiresti ära kasutada. küll aga tahaksin teha kolm märkust investeeringud tuleb suunata tulevikku, majanduskasvu, konkurentsivõimesse ning majanduse ümberstruktureerimise ja tööhõivesse, muidugi mõista, see tähendab seda, et tuleb rohkem tarbida, kuid ka paremini. veel teiseks, ma arvan, et tuleb ka kaasrahastamise osas tähelepanelik olla, olgugi et kaasrahastamine on äh, vajalik piirkondlikud ja kohalikud öö, äh, omavalitsused peavad jätkama projektidesse investeerimist, aga siiski on mul tekkinud küsimus seoses nimekirjaga, mida täna ka mainiti, siin on ära toodud kuus riiki. mis juhtub siis, kui teised riigid, mõned teised riigid ka satuvad keerukasse olukorda? ja tuleb ütelda, praegune situatsioon ju muutub väga tihti ja kiirelt. mis siis saab, kui teised riigid ka paluvad abi? siin on räägitud sellest, et summasid suurendama ei hakata, suurendamisel oleksid oma tagajärjed, nagu Jan Olbrist ka ütles, see tähendab nüüd seda, et vähem projekte äh, saaks rahastada, nii et ma äh, tahaks teada, mis algatusest lõpuks saab, aitäh. Mikael Tremopoulos. suur aitäh! kolleegid, ma tahaksin tervitada otsust, millega suurendatakse kaasrahastamist neis liikmesriikides, kus praegune finantsstabiilsuse olukord on keerukas. see oht äh, puudutab kõiki Eurotsooni liikmeid. kui ma volinik Haaniga seda arutasin, siis väga paljud äh, ka reageerisid äh, väga elavalt sellele ning volinik Haan ütles, et jah, kaasrahastamist suurendatakse, aga isegi mitte tema ei julgenud rääkida üheksakümnest protsendist. jah, muidugi mõistan, ma mõistan, et me ei saa alalist üheksakümneprotsendilist määra sisse viia, tegemist on erandiga ja ka finantsplaanis ei ole see mõttekas, sellepärast et äh, Euroopa Liit ei maksa rohkem, aga vähendatakse liikmesriikide osalust, nii et tulemuseks oleks see, et vähem projekte viiakse ellu. liikmesriik ise riik ise tuleb, peab selle hinna kinni maksma. aga see on ikkagi hea, sellepärast et see näitab Euroopa solidaarsust. ja me teeme seda lootuses, et saavutatakse mitte ainult stabiilsus, vaid ka majanduskasv ma usun, et seega on mõttekas taolist meedet kasutusele võtta. meede on suunatud erinevatele projektidele liikmesriikides, kus äh, absorbeerimismäär on olnud problemaatiline. lisaks omakapitalile on ette nähtud siis äh, riikide osalus ning seda ei ole tehtud mitte kriisi tõttu, vaid seetõttu, et ei ole, riigid ei ole suutnud vahendeid ära kasutada ma tean, millised probleemid koha peal kohalikes omavalitsustes on ja ma usun, et tegemist on sammuga õiges suunas, me peame erinevaid projekte ja programme jälgima ja me peame arvestama sellega, et inimesed peavad äh, oma silmad lahti tegema. Ehm, täiskogul, äh, vabandust, äh, jah, plenaaril me oleme läbipaistvusküsimusi arutanud regionaalfondide puhul läbipaistvus tagab selle, et mängureeglid on selged, sest tuleb ütelda, et jah, osad on priisanud äh, mineviku aastatel, Kreeka ja teised riigid, kes praegu raskustes on, peavad äh, üles näitama lugupidamist ning peavad ka mängureeglitest kinni pidama ning see on põhjuseks, miks me peame tagama, et projektid oleksid kvalit-, kvaliteetsed ja kvaliteet peab olema tagatud kõikjal. Kreekas rünnatakse praegu äh, jätkusuutlikkust, vaadakem kas või seda, äh, mis toimub ehitussektoris äh, Kreekas, väga paljusid hooneid, hooned on ehitatud ilma lubadeta, selle eest määratakse trahvid, aga trahve kinni ei maksta, välja ei maksta Troika plaanib vähendada trahve ning äh, seega siis unustada täiesti selle, et äh, trahve polegi makstud. samuti kaks kolmandikku äh, raudteevõrgustikust ei kõlba kuhugi. aga ma me ei saa lihtsalt selliseid taristuid sulgeda, seega meil on vaja läbipaistvust, teadmisi ning fondide korralikku juhtimist. Need riigid, kes toime ei tule ja maha jäävad, äh, vajavad abi selleks, et äh, ületada raskused, millega nende majandus äh, silmitsi seisab, on vaja rohkem haridust, teadlikkust, järelevalvet, programmeerimise, elluviimise ning äh, järelevalve osas. meil on vaja jah, rohkem Euroopat selleks, et tagada, et raha, mis äh, välja jagatakse, viib ka millenigi me peame tõesti tähelepanu pöörama äh, fondide kasutamisele. meil on vaja ka äh, võimalust äh, kontrollida, kuidas raha on kasutatud ja meil on vaja kontrollisüsteemi, mis võimaldab jälgida projekte alates nende elluviimisest peale, meil on vaja ka vahearuandeid tagamaks, et tulemused on õiged. jah, ma vabandan, et praegu seda ütlen, aga me peame lühemalt tegema, muidu meil jääb ajast puudu Thank you, madam chair. I would also like to welcome this kolleeg Motša, palun. jah, ma tahaksin ka tänada teid ning teha lühikese märkuse. kõik on rääkinud äh, selle ettepaneku tagajärjest. me räägime kahe koma kolmest miljardist eurost. aga ma tahaks, et ka komisjon vastaks. kõik mõtlevad sellele, keegi seda küsinud ei ole ja muidugi keegi selle ettepaneku vastu siin olla ei taha. võttes arvesse, milline kriis neis riikides on. aitäh, Toomas Deutsch! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, én magam is eh, Támogatom a javaslatot, ezt egy eh, fontos... Suur aitäh, head kolleegid, ma toetan kõnealust ettepanekut. see on väga kasulik ning tähtis ettepanek. me peame silmas pidama seda, mida ütles ka meie mm, esinaine. me peame olema võimalikult eh, me peame võimalikult lühidalt sõna võtma, ma olen eh, kolleegidega nõus, ei taha üle korrata seda, mida kolleeg Olbrist ja teised ütlesid. igastahes on hea, et me oleme ühel nõul, aga mul on ka kaks küsimust. esimene neist on nõukogu esindajale ning teine on mõeldud komisjoni esindajale võttes arvesse praeguseid arutelusid, pean ütlema, et olukord on päris rahulik. aga praegu öeldi just, et nõukogu töörühm tuleb kokku viis korda ja on tulnud viis korda kokku ja nad on jõudmas äh, lahenduseni. kui te tulete kokku viis korda, ja kui lahendus juba paistab, siis see kõik on natukene vastuoluline. võib-olla ma olen natukene paranoiline, võib-olla te olete nõukogus kõik ühel nõul ja võib-olla te pidite korraldama viis koosolekut tõepoolest, aga see võib-olla ei olegi põhitähtis. väga hea oleks, kui meil oleks äh, rohkem teavet selle kohta ma olen nõus, et kiirendatud menetluskorda tuleb kasutada, aga ma tahaksin teada, miks pärast viite kohtumist nõukogus endiselt veel ei ole mingit konkreetset tulemust sellistes äh, põhitähtsates küsimustes nagu retroaktiivsus. siin tundub, et siiski konsensus on saavutatud. mida sellisel juhul nõukogus arutatakse, seda esiteks ja teine küsimus on mõeldud komisjonile. eelmisel nädalal president Barroso rääkis äh, Kreekast, aga ka teistest riikidest, kes on sarnases olukorras kui Kreeka ja ütles, et tuleb äh, vaadata, kas saab kasutada ühtekuuluvusfondi. härra Barroso ütles lisaks sellele, et nõukogu ja parlament äh, konsulteerivad üksteisega minu küsimus on järgmine. kas on teada, millal komisjon oma dokumendi esitab? oleks hea seda küsimust käsitleda kriisi kontekstis ja neid asju ja kõike seda äh, seotult käsitleda. jah, palun võimalikult lühidalt suur aitäh, väga lühidalt, põhimõtteliselt ma saan nõustuda selle ettepanekuga, aga teen seda vastumeelselt, sellepärast et praktikas me oleme näinud, et kui inimestele antakse odavat raha ja panus liiga suur, siis äh, raha ei kasutata alati kõige arukamalt. ma saan toetada seda ainult siis, kui reeglid on selged ja me teame, kuidas asju kontrollida ja kui me suudame samuti menetlust lihtsustada, seda selleks, et tagada, et äh, kõik toimub tõhusalt ning me suudame kasu-, tagada majanduskasvu ja arengu. jah, aitäh ja nüüd nõukogu ja komisjon, aga palun, kas te võiksite lihtsalt vastata ja teha seda nii lühidalt kui võimalik? Rudolf Niisler. suur tänu teile kõigile, tõesti. üritan telegraafiliselt teha äh, lühidalt Eh, proua Manescu küsis, et viimane eh, kriisipakett, millist see tulemuse see andis, milline mõju sellel oli? jah, me ju esitasime siin komisjonis ka aruande selle kohta, teile meenub ehk, et seal oli kirjas terve rida meetmeid, nii finantsmeetmeid kui ka muud laadi meetmeid ning anti informatsiooni ka selle kohta, mida tegi liikmesriik saadud avansiliste maksetega, täiendavate avansiliste maksetega. Jaan Ulbrit, teie viitasite sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on või saab olla kasulik instrument selleks, et tulla appi kriisiolukorras. me arvame, et ta on tõestanud ennast ja nüüd on ta teist korda proovile pandud. eesmärgiks on, et tulevases määruses on ette nähtud sätted kohe algusest peale, mis võimaldavad käivitada meetmed, mis puudutavad ka erakorralisi olukordi. nii et eh, eelnõus eh, te leiate need sätted juba eest. ja teil on õigus, kui te ütlete, et eh, kui me nüüd Euroopa Liidu poole pealt näeme ette suurema kaasrahastamise määra, siis vähem projekte leiavad finantseerimist, aga küsimus on ikkagi meie jaoks ennekõike selles, et prioriteetsena tuleb tagada need projektid, mis on juba käivitunud ja sellepärast ongi eesmärgiks aidata teatud perioodi kestel äh, sellega, et anda rohkem raha neile ja tõesti suurendada meiepoolset kaasfinantseerimist ja sellega hõlbustada, kergendada liikmesriikide panust, eriti eh, kui liikmesriikidel on praegu raskes olukorras ja neil napib omavahendeid ja samuti on neil raske laenata ka eh, rahalisi vahendeid projektide finantseerimiseks. ja nüüd, mis asi on see sunset clause, lõpetamisklausel? nimelt Eh, eh, kas peab olema lõppkuupäev nende mehhanismide rakendamisel? jah, eh, peaks olema selline üldine tähtaeg, kui et üksikud tähtajad üksikute riikide kohta ette näha. see on midagi, mida nõukogu ka arutas härra Angorakis ja härra Tremopolos, teile ma vastan koos. on tähtis mõista, et need meetmed on täiendavad meetmed nendele eh, sammudele, mida juba me astume asjasse puutuvates riikides, selleks, et ära kasutada kõikvõimalikud võimalused veel enne, kui me hakkame eh, tuginema määruse muudatustele. näiteks programmeerimise, planeerimise kaudu eh, kõik riik ka rakenduskavad praegu peavad seda arvestama ning äh, me ka nihutame teatud tegevusi, mis on rakenduskavades ette nähtud ja see, sest saadakse nii arugi, kui te vaatate neid, seda, kui dramaatiline on olukord Kreekas, siis praegune tööpuudus on ju viimastel kuudel veel tohutult kasvanud ja eriti kui me mõtleme VKE-de olukorra peale, siis on selge, et ümberplaneerimine eh, ja sammude astumine selleks, et toetada VKE-sid Kreekas, on kõige-kõige tähtsamad ülesanded ja sellega tegeldaksegi, kui planeeritakse ümber meetmeid ja tegevusi. ja see, mis siin on välja pakutud, on lisaks veel kõigele sellele, mis juba eh, tehtakse proua Sanchez-Smith. Teie tõstatasite küsimuse, mis juhtub siis, kui teisedki riigid muutuvad abikõlbulikuks ja peaksid hakkama seda abi saama. meie ettepanek on koostatud nii, et selline võimalus on jäetud. kui veel mõni teinegi riik satub äh, ühe mehhanismi alla nendest kahest, mis Euroopa Liidus praegu on, siis tõesti nad võivad saada toetust. ja sellepärast see lõpetamisklausli alane diskussioon ongi tähtis, sest kui me näiteks aastal kaks tuhat kaksteist või kaks tuhat kolmteist selle meetme lõpetame, siis see võimalus teistel abi saada on piiratud nüüd proua Kleeber juhtis veel kord tähelepanu eh, eelarvele avaldatavale mõjule. siin ei ole mingeid täiendavaid krediite. me räägime siin ainult sellest, et kasutame ära need krediidid, mis praegu on juba meie käsutuses ühtekuuluvuspoliitika raames ja, ja eh, mõte on selles, et nad makstakse lihtsalt välja varem. erinevus on järgmine, kui me võrdleme seda avansiliste maksetega eh, seal tulla tullakse eh, selle juurde tagasi ja kaasfinastamise määr on madalam, aga meie ettepanekus seda ei ole. meil on lisamäär ette nähtud teatud aja jooksul ja pärast taastub normaalne maksimaalne kaasfinantseerimise määr, mis varem kohaldus näiteks, näiteks kaheksakümmend viis protsenti ühtekuuluvuse puhul või viiskümmend protsenti konkurentsivõime puhul piirkondades nii et eh, ekspost me vaatame läbi, kuidas on kõige selle mõju olnud ja meil tekib selline keskmine eh, kaasfinantseerimise määr lõppkokkuvõttes, mis on võib-olla pisut kõrgem kui need määrad, mis eh, määruses varem on kohaldunud maksimummääridena. aga kindlasti me ei muuda seda raskemaks liikmesriikidele mehhanismist liidust lahkumisel. sellest tuleb selgelt aru saada. ja viimane küsimus härra Deutschilt puudutas härra Barroso avaldust. me usume, kõik teame, et kriis ei ole sugugi läbi. ja loomulikult me uurime kõiki võimalusi aitamaks ka edasi hädasse sattunud riike ning kaalume ka seda, kuidas Äh, kavandada toetusmeetmeid, mis võib-olla osutuvad vajalikuks. nii palju siis hetkel vastuseks. ma saan aru, et proua Manescu tahab naasta oma küsimuse juurde. temast vist ei saadud päris õigesti aru, aga palun väga kiiresti. mult, äh, vreau să-i reamintesc domnului Nisler, pe mine nu m-a lăsat memoria. Äh, jah, kõigepealt ma meenutan härra Niislerile järgmist. mulle meenub, kui me siin komisjonis seda asja arutasime, ja siis ma ei olnud sugugi teie analüüsiga rahul, sest see analüüs tugines ainult valitsuste poolt esitatud arvudele ja siis ma esitasin küsimuse, kas me tõesti tugineme ainult sellele informatsioonile ja kas sellest piisab. härra Niisler siis ütles, et paraku see on kõik, mis nende käsutuses on, mis nad on saanud valitsustelt tolleks ajahetkeks, aga mina arvan, et me ei tohiks ainult sellele informatsioonile tugineda, sest äh, sellisel juhul tulemus ei tarvitse õigeks osutuda. Äh, elu on näidanud, et see, mida valitsused mõnikord meile väidavad, tegelikult ei vasta reaalsusele, nii et ma siiski eeldaksin, et komisjon äh, koostab meile tõelise hinnangu kas Rudolf soovib vastata? jah, see on raske küsimus, proua Manescu, nagu te teate. tegemist on poliitikaga, mis kuulub kaasjuhtimise alla, jagatud juhtimise alla, mis tähendab seda, et meil on suhted valitsustega, mis tuginevad usaldusel ja läbipaistvusel seda ka andmete esitamise osas ja nagu te teate, on terve rida Äh, nõudeid seatud liikmesriikidele aruannete esitamisel. Nad peavad esitama informatsiooni komisjonile, mis aitab meil siis olukorda hinnata asjasse puutuvates liikmesriikides. ja äh, kui me hindame arenguid, siis loomulikult me tugineme nendele andmetele, mis me saame äh, liikmesriikidelt iga-aastastes rakendusaruannetest nii et te peate seda mõistma vabandust. ja viimane. meil on üleüldine vastutus hinnata seda mõju, mis ühtekuuluvuspoliitikal on, aga nagu te teate, me teeme seda hinnangut perioodiliselt ja tegemist on siis kas temaatilise lähenemisviisiga või globaalse lähenemisviisiga ma tänan nüüd nõukogu. jah, suur tänu. küsimus, et et miks on nõukogus toimunud viis töörühma kohtumist kokku? vastus on väga lihtne. me tegelesime asjaga väga põhjalikult ja öö, äh, neli peamist valdkonda ma võin juba välja tuua, mis on arutusel olnud. esimene on eelarvele mõju sellest ettepanekust. Äh, arutasime ka retroaktiivsust, tagasiulatuvat jõudu ja sunset clause'i, seda lõpetamiskauslit, millest juba Rudolf rääkis. teine valdkond on komisjoni roll kogu protsessis, äh, sest Euroopa Komisjoni Eh, roll eh, vajab ka täpsustamist. kolmas valdkond. nõukogus töörühma tasandil me arutasime seda, kuidas määratleda, kuidas eh, tagada, et tõesti raha kasutatakse tööhõive ja majanduskasvu edendamiseks. ja tõesti, peamiselt selleks. ja neljas valdkond ja peamine valdkond meie aruteludes oli tõesti eh, õigustused, need riigid vajavad seda raha. suur tänu. aga mina pean lisama raportöörina paar sõna. nimelt pärast kõiki eh, neid kohtumisi, mis mul olid nõukoguga ja Euroopa Komisjoniga, ja pärast esimest kohtumist variraportööridega, mis toimus eile, koostan ma muudatusettepanekuid, mis puudutavad neid valdkondi ja see tagasiulatav jõud pluss lõpetamisklausel on teema, mis vajab parimat lahendust. Te olete kaalunud erinevaid stsenaariume ja te ei rääkinud siin sellest, aga on tehtud ju ka hinnangud selle kohta, kui palju raha eh, nihutatakse või kohe alguses ära äh, kasutatakse. Eh, teine valdkond puudutab seda, kuidas liikmesriigid sisenevad kogu protsessi, kui palju automaatsust siin on ja mina üldiselt olen selle poolt, et täielikku automatismi ei saa ette näha, küll aga on vaja leida selline lahendus, mis maksimaalselt vähendaks miinimumini selle halduskoormuse, mis kulub. ja tõesti aega läheks ka vähe. ja kolmas valdkond puudutab seiret ja aruandlust, sellist bürokraatlikku poolt, minagi olen seda meelt, et tuleb teha kõik, mis võimalik ja ära kasutada juba olemasolevat strateegilise aruandluse nõuded ja menetlused Need olid need kolm valdkonda, mitte neli, vaid kolm, kuhu mina suunan oma muudatusettepanekud. Need muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni neljateistkümnenda oktoobrini. ning kordan üle eh, variraportööridele, et me arvatavasti kohtume veel, kui vaja, siis järgmisel nädalal. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. selle jaoks meil ei olegi suurt aega jäänud, aga me lükkame kümme-viisteist minutit edasi järgmise päevakorrapunkti, nii et meil ikkagi oleks pool tundi ka selle järgmise teema arutamiseks. nimelt jälle on tegemist ettepanekuga, mis puudutab finantskorraldust või pigem äh, tagasimakstava abikavasid. ning siingi on ettepanek muudatusi sisse viia, ma ei hakka üle kordama midagi, ma palun, et äh, minu asemel hoopis Rudolf Niisler väga kiiresti räägiks sellest teemast, palun. suur tänu proua esimees, tegemist on ettepanekuga, mis absoluutselt erineb eh, esimesest, see on puhtalt tehniline ettepanek, ütlen selle kohe ära, selle ettepaneku eh, päritolu kohta järgmist, nimelt Euroopa mm, Kontrollikoda leidis, et on liikmesriike, kes jooksvalt eh, annavad toetust praeguse programmi perioodi raames, samas õiguslikult ei kuulu see toetus nende sätete alla, mis on kirjas artiklis nelikümmend neli ja puudutab finantskorraldusinstrumente ning eh, mis eh, toetuvad siis fondidele, kas osalusfondidele või investeerimisfondidele. ja Kontrollikoda juhtis tähelepanu sellele, et sellised tegevused potentsiaalselt Äh, on küsitavad ja võib-olla ka äh, rikkumised. meie komisjoni poolel siis koos liikmesriikidega korraldasime teabe hankimise missiooni, äh, uurisime seda liikmesriikides, et millised liikmesriigid talitavad nii ning ka meie oma õigusala eksperdid mõtlesid selle peale, et mida see määrus lubab ja mis võib-olla on määrusest välja jäänud. ja tulemuseks oli see, et tõepoolest on terve rida tegevusi, mida tehakse liikmesriikides ja mis on nagu jätkuks sellele, mida tehakse Äh, mida tehti enne aastat kaks tuhat seitse, mõned pärinesid päris algusega aastast üheksakümmend neli ja need tegevused olid täiesti abikõlbulikud eelmise määruse kohaselt ning äh, õiguslik alus oli neile täiesti olemas. ja tegemist on vanade liikmesriikidega, keda see puudutab ning heauskselt Äh, on nad talitanud, sest määrus ei keela sõnaselgelt sel-, et need tegevused jätkuvad. ja et neid on võimalik äh, üle viia ka praegusesse perioodi. meie õigusala spetsialistid kinnitasid ka, et meil on nagu tekkinud selline äh, õiguslik vaakum, lünk meie määruses ja vaatamata sellele, et need tegevused ei olnud keelatud, samas ei ole ka ette nähtud sätteid, et tohib kasutada äh, tulu nendest äh, meetmetest ka hiljem. nii et mida me siis nüüd kavandame? me tahame sellist korrektiivset muudatust teha määruses ja anda liikmesriikidele õiguskindlus, mis võimaldaks neil jätkata nende tegevustega, mis meie silmis on täiesti kooskõlas heade tavadega, nii nagu see on varasematel perioodidel olnud. ja me ei tahaks kuidagimoodi takistada nende tegevuste jätkamist, sest meie eesmärgiks on ju toetada kõiki jõupingutusi äh, hästi ära kasutada Euroopa Liidu rahalised vahendid ja saada hoovad ja need meetmed, mida liikmesriigid rakendasid, tegelikult on sellised korduvad eh, tegevused ja aitavad kaasa meie eesmärkide saavutamisele. nii et siin on meil nüüd peamine ettepanek, kus käsitletakse selle õigusliku eh, lünga täitmist ja me otsustasime ette äh, võtta ka paar selgitust määruse tekstis, mis seni äh, on tõlgenduskirjades käsitlemist leidnud, näiteks nendes, mis puudutavad finantskorraldust. me tahtsime nüüd anda äh, neile sätetele ka koha Äh, määruses. ja oleme nad siia teksti nüüd sisse pannud. Äh, ja pealegi otsustasime veel sisse viia paar sätet, äh, tuginedes sellele, et liikmesriigid on vabatahtlikult sellega nõustunud. nimelt me tahaksime, et näiteks aruandlus selle kohta, kuidas rakendatakse finantsinstrumente, muutuks regulaarseks. praeguses määruses on sätted selle kohta, kuidas käivitada finantsinstrumente, luua neid, aga aruandluskohustust nende kohta ei ole. aga finantsinstrumente on kasutatud palju rohkem, kui me algselt arvasime ja nüüd on tekkinud olukord, kus meil napib andmeid nende finantsinstrumentide kohta ja sellepärast me ei saa korralikku seiret teostada ja seegi oli arutelu objektiks, kui me pidasime mõttevahetust Euroopa Kontrollikojaga. nii et me tegime nüüd ettepaneku panna siia kirja vabatahtlik aruande ülesanne eh, liikmesriikidel. et see vabatahtlik, mis varem oli, muutuks nüüd kohustuslikuks. sellist sätte oleme siia kirja pannud ning me tahtsime ka aidata eh, iga-aastast kinnitava iga-aastase kinnitava avalduse koostamisel liikmesriiki ja tegime ettepaneku, et liikmesriigid annavad eh, informatsiooni, eh, nagu nad annavad tavaliselt maksete protsessi kohta ja annavad informatsiooni selle kohta, millised maksed ühe või teise finantsinstrumendi all tehti ning annavad teavet ka avansiliste maksete kohta riigiabi kavade alusel. ja nii on võimalik Euroopa Liidu arveametnikel e, tõesti koostada korralik, täpne kinnitav avaldus omalt poolt ja eesmärgiks on e, määratleda see maksete kategooria, mis Äh, kujutab endast tegelikult avansilisi makseid, ettemakseid. Äh, selle informatsiooni seni meil ei ole olnud nende avansiliste maksete kohta. ja veel tegime ühe ettepaneku. nimelt äh, panna siia sisse sätted, mis tagavad, et maksed edastatakse kiiresti, kui nad tehakse finantskorraldusinstrumentide kaudu ja lähevad lõppkasutajatele, lõppsaajatele. me tegime siin ettepaneku, et see periood ei tohiks olla pikem kui kaks aastat. aga kui me selle ettepaneku tegime, siis me teadsime, et saab olema raske seda praegu täita, sest tegelikult me juba ju rakendame neid tegevusi. ja me teame ka, et on ju lepingulised suhted ühelt poolt korraldusasutuse vahel, teiselt poolt fondide eh, haldajate vahel, mänedžeride vahel. ja siis on seal veel need vaheinstitutsioonid. nii et nõukogus me arutasime seda kõike ja nõukogu õigustalitus ka tegi omad märkused, et võib-olla see säte saab olema väga kriitilise õigusliku mõjuga. nüüd see kaheaastane periood selle üle toimus meil kons-, nõukogus liikmesriikidega väga konstruktiivne mõttevahetus ja seni on liikmesriigid mõistnud, et selline nõue on täiesti vajalik ning lepiti kokku, et tulevastes sätetes, kus käsitletakse finantsinstrumente, peaks sisalduma ka selline kriteerium isegi kui me leiame, et võib-olla praegu kuulanud ära liikmesriigid ja nende juriidilised mured, mm, on komisjon selle esialgse ettepaneku kahe aasta kohta tagasi võtnud, samas on see vägagi aktuaalne järgmisel programmi tööperioodil ja tegime ettepaneku, et komisjon eh, teeb sõnaselge avalduse ja äh, seal avalduses on kirjas, et tulevikus, kui hakatakse struktuurifondide paketi üle läbirääkimisi pidama, siis see äh, meie ettepanek kahe aasta kohta läheb sinna sisse. Äh, nüüd nõukogus tulenes ka see, et me tegime mõned tehnilised korrektiivid teksti. Äh, tõesti, et seal tekstis oleks vajalik kõik olemas ning äh, kõik äh, konkreetsed juhud oleksid hõlmatud ja see uus kategooria tagasimakstava abi kategooria oleks seal korralikult kajastatud. ning tegime ka mõningaid kohandusi Eh, aruandekohustuses ja kulutuste deklaratsioonis ja meie kolleegid eelarveüksusest eh, üritasid eh, ka kergendada halduskoormust nende soovide ja palvete rahuldamisel. nii et siin on väike korrektiiv ja tasakaal üritatud saavutada kohustuste vahel koormuse vahel. nii et eh, liikmesriikidel on nüüd kohustus üks kord aastas anda meile aru, kuidas finantsinstrumentide kohaldamisega seis on ja siis komisjon selle info alusel juba koostab koondaruande kõigi liikmesriikide kohta ja sellega on meil tagatud ka täielik läbipaistvus selle meetme rakendamise osas. ja selle meetme arengu osas. ma juba nägin teie raporti projekti lugupeetud raportöör ja tean ka, et teil on seal mitmeid muudatusettepanekuid tehtud ja esmapilgul ma arvan, et enamik nendest muudatustest tõesti on väga asjakohased. ja on samas vaimus nagu nõukogus peetavad arutelud ning kindlasti jätkub töö efektiivselt nende teemadega. mina igal juhul olen teie käsutuses ja olen valmis teiega jagama igasugust informatsiooni ja tulema kohtumistele, et edasi liikuda üheskoos. igatahes see, mida ma siin näen, on väga hea tee edasi liikuda. suur tänu. nüüd Elizabeth Rütter. suur tänu meile on olnud mitmeid arutelusid sellel teemal. proua Hübner juba mainis seda. raportöör ja variraportöörid oleme me arutanud teemat. me oleme kõik nõus, et eh, asi peab saama lahendatud kiiresti. selline tehniline kohandamine on äärmiselt oluline võib-olla teatud ringkonnad on küll selle vastu, kuid meil on vaja garantiid, et kasutataks neid fonde praeguses olukorras. aga ma tahaksin öelda, et info peab ka liikuma komisjonis ja komisjonist, aga samal ajal ei tohiks olla mingisuguseid takistusi sellele instrumendile, kuigi tõlgendusi liikmesriikide poolt on mitmeid ja see on suur probleem. küsimus eh, on ikkagi selles, kuhu rahavood lähevad. seega siis mulle tundub, on oluline, et me tegutseksime kiiresti, läheksime edasi selle teemaga, aga samal ajal me peame mõtlema ka eelarve peale ning me peame ka vaatama, milliseid küsimusi Kontrollikoda tõstatab meie suhtlemisel komisjoniga. ilmselt olen ma aru saanud, et komisjon tahab siin äh, jätta sisse ajapiirangu kaks aastat. meie arvates ei ole see võimalik. ja siis veel üks asi, aruandlus aruandlust võib muuta. E, proua Hüübner e, vaatas oma aruandes neid muudatusi, mis selles e, valdkonnas on võimalik teha, nii peaks muutuma kõik tunduvalt lihtsamaks. ei tohi unustada ka, et Kontrollikoda on nõukogu komisjon kontroll, eh, eelarvekomisjon peavad vaatama, kuidas asjad toimivad. aga nüüd on mul küsimus komisjonile, kas te arvate, et sellest piisab, et kõik asjad läheksid läbi nõukogu, et kõik on korras? mulle tundub põhimõtteliselt, on vaja teada, vähemalt minu jaoks on vaja teada, kuhu rahu läheb, raha läheb ja see ongi kõige olulisem. tegemist on Euroopa rahaga me tahame teada, kuidas seda kulutatakse. see on osa Euroopa Liidust, see on osa meie kohustustest ja väga oluline on läbipaistvus selle juures. mulle tundub, et tõepoolest me peame pöörama palju tähelepanu eh, läbipaistvusele tegemist on rahadega, mis puudutavad nii suuri ja väikesi projekte, ma räägin siin finantskorraldusest. ja üks asi, millest ma aru ei saa, on see, miks eh, komisjon eh, räägib siin eh, nelikümmend neli kuni viiskümmend seitse rakendusmeetmetest mina vaatan projekte. ja raha, mis eh, läheb nende finantsinstrumentide alla, on kusagile kadunud. kui see jõuab kaugemale viiekümne seitsmest, mida komisjon arvab? suur tänu! suur tänu! mina tahaksin lisada sellele, mida praegu öeldi, et äh, oluline on äh, kokkuhoid, kiire kokkuhoid ja siis ka fondide kasutamise võime liikmesriikide poolt. liikmesriigid püüavad saavutada häid tulemusi, aga mõnikord nad äh, leiavad, et asjad ei lähe väga hästi, mõnikord nad komistavad oma teel ja eh, programmitöö võib küll edasi minna, aga tegelikult eh, mõnikord võivad olla ka viivitused tagasi makstavate eh, toetuste osas. milliseid, milliseid turvameetmeid me saame panna paika? siin on juba olemas selline nõue, et, et korraldusasutus peab peab teatud aja eh, raamistikus eh, esitama aruande mm, kasutuskõlblike rahade kohta, et selleks on aega kaks aastat. kui selle kahe aasta perioodi jooksul eh, ei ole saavutatud seda, et kõik rahad on ära kasutatud, siis raha võetakse ära. see on oluline, see on kiire samm aga mulle tundub, et me peame panema paika ka mingisugused eh, eh, mahedamad vahelesegamised viisid, näiteks läbipaistvus, nii nagu sellest eile enne räägiti. tõepoolest, me peame olema kindlad, et andmed avaldatakse, mida liikmesriigid saadavad. loomulikult liikmesriikide andmeid komisjon avaldab aga on vaja avaldada ka andmeid projektide edasiliikumise kohta. peab olema regulaarne, dünaamiline eh, aruandlus, on vaja vahearuandeid, kui vaja. see eh, peaks tagama ka üldise eh, demokraatliku järelevalve ilma liigse bürokraatiata. komisjon saab liikmesriikidelt niikuinii ju andmeid ja andmeid mitte ainult ei avaldata, vaid me siis ka kõik teame, kes on äh, ajast kinni pidanud ja kes liigub õigel teel. aitäh! suur tänu! ma loodan, et te räägite nüüd lühemalt. mina tahaksin äh, tervitada seda ettepanekut, eriti selles osas, mida äh, komisjon rääkis teadlikkuse suurendamisest selles osas Eh, aga mulle tundub, et selle finantsinstrumendi elluviimine ja eh, selle kohta eh, aruannete ehitamine toetab olemasolevaid skeeme. aga ma ei taha siin praegusel hetkel jälle tõstatada seda kahe aasta küsimust, mida on juba tõstatatud. suur tänu ma arvan, et me peame nüüd andma sõna kõigepealt komisjonile, siis nõukogule. komisjon, palun. suur tänu. alustaksin sellest kaheaastasest perioodist ja räägin sellest uuesti. kui me tulime välja selle kaheaastase ettepanekuga, siis me ei arvanud, et sellest tuleb niisugune kõva pähkel. meie aruteludes kontrollikojaga nende faktide valguses, mida nad leidsid, saime me aru, et raha tuleb anda edasi nii kiiresti kui võimalik. ja siin ma nüüd räägin finantskorraldusinstrumentidest. mõnikord liikusid rahad liiga aeglaselt ja ma ütleksin ka seda, et paljudel juhtudel teeme me tegelikult esimesi katseid finantskorraldusinstrumente paika panna, eriti nendes maades, kellel ei ole olnud eh, kogemusi selles vallas, see selgitab ka, mikspärast niisugused arutelud toimuvad. aga üleüldiselt eh, me eh, leidsime, et see ei peaks olema mingisugune eriline probleem, vaid et lihtsalt, et lihtsalt kui makstakse rahasid, siis tuleb vaadata, et nende väljamaksmine langeks kokku ka nende rahadega, mida saadakse turult. ja liikmesriikidega me arutasime ka seda, et kui Eh, me eh, viivitame otsusega selles vallas, siis me eh, lööme kaikaid kodarasse tegevusse, eriti mis puudutab rahade kasutamist. ja sellepärast me suhtume asjasse väga tähelepanelikult me tahame eh, vältida igasuguseid viivitusi ja teha seda kõige parematest kaalutlustest lähtuvalt. me tahaksime vältida kõike, mis võiks seda protsessi takistada ja õiguslikust seisukohast ütlen ma teile nii, et õigusteenistus ütles meile, et on tõsised mured. üks on eh, Eh, partnerite õiguslikud, õiguspärased ootused ja nende õiguskindlus. me ei tahaks mitte kuidagimoodi neid eh, rikkuda ja sellepärast komisjon võttis selle kaheaastase perioodi tagasi, aga see kõik toimub ainult eh, sel tingimusel, et järgmisel programmi tööperioodil meil niisugune säte sisse tuleb, sellepärast et see distsiplineerib Äh, proua Schröter ütles, et äh, oluline on lihtsustada aruandlust. tõepoolest, me võiksime äh, arutelude tulemusena saavutada selle, et ettepanek lihtsustub natukene. sellepärast, et selles osas antakse lisainformatsiooni juba makseprotsessi käigus ning komisjon saab informatsiooni, mida on vaja eh, raamatupidajal selleks, et, et eh, teha ära oma töö, et teha kindlaks, et eh, tõepoolest see osa on väljamaksmist väärt eh, juba avansmakse, maksena. nii et, et meil ei ole vaja eh, enam lisaaruannet selle kohta, see on tõepoolest lihtsustamine. sest et juba standardmaksete puhul ei, ei ähm, mängi enam roll, rolli see aeg, sellepärast et maksmine toimub äh, Eh, siis, kui esitatakse taotlus. ilmselt tuleb niimoodi tõhusam, eh, tõhusam tegevus ja eh, lõppandmed saadakse aastaaruandest. komisjon oli nõus, et nende raportite alusel oleme me nõus iga aasta oktoobriks Eh, maksma rahad välja ja sõltuvalt eh, sellest rakendusinfost, eh, mida me liikmesriikidelt saame. sest me saame infot niimoodi praegusel hetkel vabatahtlikud aruannete kaudu liikmesriikidest ja niimoodi me siis tegutsemegi. aga esimesed koondaruanded vabatahtlikute äh, aruannete alusel saavad teile kättesaadavaks ka järgmiste kuude jooksul. nii, ja siis proua Schröter ütles, et mikspärast äh, ei saa rakendada artiklit kolmkümmend üheksa kuni viiskümmend viis, kui tegemist on finantsinstrumentidega? kõigepealt need sätted, mida me panime määrusesse, on selgitavad. Need, eh, need eh, eh, sätted olid siiamaani tõlgendusavaldustes. see puudutas põhiprojekte, see puudutas projekte, mis teenivad raha ja kui te nüüd mõtlete finantsinstrumentidest, siis on otsemaid selge et need eh, sätted ei rakendu. kui me räägime fondidest, siis te ei mõtle fondist kui eh, suurest projektist, teie ei mõtle eh, fondist kui näiteks stipendiumist, mida antakse ettevõttele. ja siis tekib küsimus kestvusest, sest see tekib paratamatult sest ütleme näiteks võib-olla eh, liikmesriike eh, eh, muudab ettevõtte asukohta või ettevõte lahkub liikmesriigist. Need on niisugused väga olulised põhimõtted. finantsinstrumendid nende puhul ei ole mõttekad. mulle tundub, et nüüd ma vastasin kolleeg Trepopuluse Äh, küsimusele, e, et tõepoolest meie e, koostame oma andmed liikmesriikides saatud andmete alusel. nüüd ma paluksin, et e, komis-, et nõukogu võtaks sõna ühe minuti jooksul, aga ma ütlesin siiski, et kui me räägime sellest kaheaastasest perioodist, siis meil on vaja väga selgeid reegleid, mis kinnitavad raha kasutamist ja sellepärast ma arvan, e, me oleme ühel meelel, et e, kaheaastane periood tuleks praegusel hetkel välja visata. aga nüüd ma annan üheks minutiks sõna e, nõukogule ega mul midagi suurt öelda ei olegi, sellepärast et komisjon on kõik asjad ära selgitanud, ma ainult kinnitan, et, et Rudolf Nistler rääkis õiget juttu. see, mida ma näen eh, muudatustena tulevad teie komiteest või teie komisjonist langevad kokku meie mõtteviisiga. meie arvame nõukogus umbes samamoodi, aitäh. head kolleegid, tahaksin sellega lõpetada. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kolmteist oktoober ning komisjon ja nõukogu samuti lubasid, et kui vaja, siis äh, raportöörid saavad kokku tulla, asju selgitada ja selline koosolek korraldatakse. suur aitäh arutelu eest ning nüüd läheme edasi. meil on küll natukene vähem aega ja alles, aga tegemist on väga olulise uuringuga tulevaste poliitikate kohta ning tahaksin tervitada siin professoreid äh, John Bastlerit ja Carlos Mendesi. ja annaksingi sõna nüüd äh, esmalt äh, professor John Bastlerile. Good afternoon uh,, chair, good afternoon, members. tere pärastlõunat lugupeetud esinaine ning komisjoni liikmed, ma tahaksin tänada teid kutse eest äh, täna siin osaleda ja tutvustada teile oma aruannet. minu nimi on Sean Pahtler ning minu vasakul pool istub äh, kolleeg äh, Carlos Mendes. me mõlemad oleme Euroopa Poliitikauuringute Keskusest ja me muidugi mõista hea meelega tutvustame teile oma raportit, mis on kolleegide ja ekspertidega koostatud. ma tahaksin alustada sellest, et räägiksin eelkõige ühtekuuluvuspoliitika tulevikust ning seda seoses poliitika, arhitektuuri ja eelarve aspektidega ning kolleeg Carlos Mendes räägib seejärel poliitika sisust nagu paljud teist kindlasti on juba näinud, on äh, raport äh, väga üksikasjalik ja ma tahaksin äh, praegu peatuda ainult suurematel peatükkidel ja neil valdkondadel, kus tõenäoliselt arutelud poliitika tuleviku kohta muutuvad väga kuumaks. me oleme eelkõige analüüsinud poliitikat ning me oleme üritanud hinnata seda, millised on olnud eelised ning tagasilöögid alternatiivsete valikute puhul, mõistmaks seda, millised äh, väärtused ka kaasnevad praeguste reformidega. see põhineb ka akadeemilisel nägemusel ning äh, eelarve tulemustega arvestamisel samuti peame me olema teadlikud sellest, millised on piirangud. nimelt raport koostati selle aasta augustis, enne kui määruse eelnõu hakkas ringi käima. aga need peatükid, mida me oleme katnud eesmärkide osas on näiteks äh, strateegiline ühtekuuluvus, äh, kindlustuse hinnang äh, ja nii edasi. raporti pealkirjaks on nägemus ning võimalused ning ma arvan, et siin on väga palju erinevaid arvamusi selle kohta, milleks see poliitika on kujundatud üheks äh, nägemiseks on see, et tegemist on ümberjagamismehhanismiga, äh, eelarve äh, siirete tegemiseks ning teiseks nägemuseks on see, et poliitika eesmärgiks on abi andmine ning see, et läbi viia integreeritud regionaalsed poliitikad. teiseks punktiks Äh, mille üle vaieldakse, on poliitika roll äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend. ning siin on väga vastastikused nägemused ja need puudutavad äh, sektoriaalse ja territoriaalse lähenemise tasakaalu ning tsentraliseeritud ning äh, mittetsentraliseeritud äh, lähenemise vahel. Te näete siin raportis erinevaid äh, analüüse selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspõhiskonnad tuleks, poliitikat tuleks edendada. üleval vasakul on äh, territoriaalne kokku tõmbumine ning äh, siin me vaatame, kuidas äh, konkreetselt kohapõhiselt on võimalik poliitikat ellu viia aga all vasakul on ära toodud siis territoriaalne eksperimenteerimine ning eh, siin eh, me lähtume sellest, eh, millised on kohaliku omavalitsuse huvid ja muidugi mõistame, üritame kajastada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend ülevalt alla lähenemist. edasi sektoriaalne lähenemine, sektoriaalne toimimine seda iseloomustab näiteks eh, ka Maailmapanga mõneaastane aruanne eh, majanduse kohta ning eh, veel sektoriaalne koordineerimine või pehme koordineerimine see on jällegi sektoripõhine, aga alt üles lähenemine. tahaksin lihtsalt äh, välja tuua, et on erinevaid lähenemisi sellele, kuidas mõistetakse ühtekuuluvuspoliitikat ja kuidas see on seotud äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. nüüd arhitektuuri juurde tulles, üheks raporti eesmärgiks oli lihtsustada arutelusid äh, selle üle, kuidas äh, komisjoni ettepanekuid ellu viiakse abikõlblikkuse ning rahastamise äh, osas regioonides. seda on väga keerukas hinnata praegusel ajahetkel, sellepärast et meil ei ole piisavalt andmeid või eeldusi Äh, millele põhinevad komisjoni ettepanekud, aga nüüd äh, võttes arvesse seda, mida me teame kaks tuhat kakskümmend äh, teatisest, siis me näeme, et arhitektuur ning vastav kaart ka, mis siin on siin ära toodud, arenevad järgnevalt. esmalt tundub, et konvergentsreg-, lähenemusregioonide äh, põhimõte jääb samaks ning äh, praegused äh, korraldused, mis meil on liitumise ning väljaastumisega, need kaotatakse ära ning tuleb uus kategooria, üleminekuregioonid ning see puudutab siis neid riike, mis kaks tuhat seitse, kolmteist on lähenemuskategoorias aga nende ja nende SKT on siis seitsekümmend viis äh, protsenti Euroopa Liidu keskmisest ning samuti teised regioonid, äh, mille SKT on seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest ning äh, abikõlbulikkuse kategooriad jäävad samaks ja me põhineme siin EL kakskümmend seitse, mitte kakskümmend viis keskmisel mida see siis tähendab? ühtekuuluvusfondi osas tundub, et kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme andmete alusel ligikaudu kolmteist liikmesriiki oleksid abikõlblikud ühtekuuluvusfondist vahendeid saamaks. kõik EL kaksteist riiki, välja arvatud Küpros ja Portugal ja Kreeka. aga praeguse perioodi osas võib eeldada, et ka Küpros saab üleminekusätetest kasu, kokkulepetest kasu. struktuurifondide abikõlblikkuse küsimus on keerukam, sellepärast et meil ei ole kõige uuemaid andmeid SKT kohta regioonidest, et hinnata kaks tuhat seitse, kaks tuhat üheksa olukorda, aga raportis me oleme teatud hinnangud ära toonud, oleme kasutanud liikmesriikide riikliku SKT äh, statistikat aasta kaks tuhat üheksa kohta ja mis me siis leidsime? mis puudutab lähenemispiirkondasid, siis äh, nende osa väheneb. ning äh, selle tulemusena ka kaart muutub seoses üleminekupiirkondadega lähenemispiirkonnad või siis vähem arenenud piirkonnad, nende osa on praegu kolmkümmend kaks protsenti Euroopa Liidu protsendist ja langeb kahekümne neljale protsendile. ning äh, puudutakse siis kuuteist ja mitte enam kaheksateist liikmesriiki nagu praegu. Saksamaa ja Malta on siis need kaks liikmesriigi, kes äh, tulevikus enam lähenemispiirkondade alla ei kuulu kaheksa liikmesriigi puhul äh, midagi ei muutu. üleminekupiirkonnad muutuvad ka väga, vägagi abi saamise osas. üleminekupiirkondade alla kuuluvad need osad Euroopa Liidust, mis praegu on lähenemispiirkonnad aga kui nad äh, üleminekupiirkonda ei kuuluks, siis nad enam äh, ei oleks abikõlblikud. see tähendab kolmekümmend viit miljonit inimest ligikaudu kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist ja suurem osa sellest äh, elanikkonnast on pärit Saksamaalt, Hispaaniast ja Poolast. ning samuti on see oluline Sloveenia ja Kreeka jaoks. ülemineku regioonide kategooria katab ka teisi piirkondasid mille SKT ulatub seitsmekümnest kuni üheksakümne protsendini keskmiselt Euroopa Liidu arvestuses. siin on nelikümmend neli miljonit inimest ehk siis üheksa protsenti EL-i kahekümne seitsme liikmesriigi elanikkonnast ja need piirkonnad on äh, EL viieteistkümne raames Belgia, Kreeka, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ning suuresti äh, on need kontsentreeritud just äh, Ühendkuningriiki ning Prantsusmaale. paljud neist äh, piirkondades pole kunagi lähenemispiirkonna staatust omanud. ning lõpetuseks ülejäänud riigid nemad langevad äh, regionaalse konkurentsivõime ja tööhõive kategooriasse või siis äh, edasiarenenumate äh, regioonide alla, ehk siis teisisõnu, nemad ei ole mm, abikõlblikud lähenemispiirkondade või üleminekupiirkondade kategooriates ja need on põhimõtteliselt samad piirkonnad kui varasemalt. kuus riiki, Taani, Iirimaa, Küpros, Luksemburg, Holland kuuluvad täielikult äh, nendesse piirkondadesse, sellesse viimasesse kategooriasse, vabandust. muidugi mõista, siin raportis on rohkem detaile ära toodud, aga äh, nii palju siis lühidalt äh, abikõlblikkuse kohta. nüüd läheksin edasi finantsabi juurde, ehk siis kes või õigemini, kuidas raha jaotatakse siin slaidil peaks ära olema toodud ka tabel, aga tundub, et tehnilistel põhjustel seda siin ei ole. tahaksin aga siiski peamistel aspektidel peatuda. komisjoni ettepaneku kohaselt on ette nähtud kolmsada eh, kolmkümmend viis miljardit ja me leiame, et siin on tegemist väikese langusega, viieprotsendilisega ligikaudu, see tähendab, see puudutab siis neid vahendeid, mis on eraldatud ühtekuuluvusfondi siin on kaks äh, peamist äh, aspekti ühtekuuluvusfondi osas lähenemispiirkondades. siin äh, maksed vähenevad ligikaudu viiendiku võrra lähenemispiirkondade puhul, samas jällegi ülemineku kategooria maksed suurenevad ligikaudu poole võrra ning suurenemine on ette nähtud kolmandiku võrra ka viimases kategoorias. Need muutused on seotud abikõlblikkusega ja kui me vaatame, kui palju abi antakse isiku kohta abikõlblikus piirkonnas, siis me näeme teatud erinevusi. Need piirkonnad, mis on lähenemispiirkondade all, siin suureneb Äh, isiku kohta antav abi, sama kehtib ka nende kohta, kes saavad äh, ühtekuuluvusfondist toetust, aga ülemineku äh, kategooriasse kuuluvate regioonide kohta abi intensiivsus langeb tugevalt sajalt eurolt isiku kohta seitsmekümnele eurole uue perioodi vältel vastavalt praegustele ettepanekutele. regionaalse konkurentsivõime kategooria kuuluvates eh, piirkondades aga on tuntav tõus ette nähtud. ma arvan, et tasub tähelepanu pöörata ka mõningatele ettepaneku olulisematele tagajärgedele ja sellele, kuidas abimehhanismid toimivad kõige olulisemaks on äh, abivõimekuse ärakasutamine. siin on tehtud ettepanek kaks koma viis protsenti SKT-st. RKT-st, vabandust samuti tundub, et seda määra ka kohaldatakse ainult ühe aasta kohta, üheaastase SKT kohta ja ei arvestada mm, kasvu ennustustega. samuti ei ole selge, kas on nõuded ette nähtud ühe ja kahe kolmandiku äh, vaheosas äh, ühtekuuluvus- ja struktuurifondide puhul, äh, EL kaheteistkümne puhul ning samuti ei ole selge, mille alusel arvutatakse välja abi üleminekupiirkondadele. ette on nähtud ka teatud turvavõrgustik nendele, kes praegu kuuluvad lähenemispiirkonna alla, aga jäävad oma sellest kategooriast ilma. meie arvutuste kohaselt tundub, et kaks kolmandikku kõigist kogu abist uuele üleminekukategooriale tegelikult läheb äh, endistele lähenemispiirkonna riikidele ning üks kolmandik siis üle, praegustele üleminekuriikidele. Äh, ja lühidalt veel tahaksin juhtida teie tähelepanu teatud äh, teemadele siin arvutuste osas. võib-olla oleks hea, kui me saaksime lühidalt peatuda ka sellele, millised arutelud hakkavad toimuma lähikuudel ja aastal. liikmesriikide seisukohad on endiselt välja kujunemas, aga juba praegu me võime avaldustest näha. eelkõige arutatakse selle üle, kui kõrge on üldine abimäär paljud räägivad üldis, üldiselt kõigist summadest, mis on kättesaadaval ning eh, vaated on erinevad selles osas, kui palju sellest peaks minema ühtekuuluvuspoliitikale ning osad leiavad, et see peaks üldse ära jääma. teine valdkond puut-, debati osas puudutab eh, abikõlblikkust ning eh, osad liikmesriigid siin väidavad, et kõik liikmesriigid peaksid olema abikõlblikud ja teised jällegi leiavad, et siin peaks ka kõige jõukamatelt riikidelt abi ära võtma. ettepanek uue vahepealse ülemineku kategooria loomine on samuti vastuoluline, osad liikmesriigid toetavad seda, aga paljud on väga kindlalt eh, taolise ülemineku kategooria vastu. Eh, sellepärast, et siin on väga palju paika pandud eh, piirangud SKT alusel ning samuti on arutelusid olnud selle üle, kuidas selle kategooriaga liituda, välja astuda. samuti, kuidas on jaotatud äh, ERDF-i ja e Euroopa Sotsiaalfondi vahel vahendid. ja lõpetuseks veel miski, mida ma maininud ei ole Euroopa äh, rahastu loomine, millega on võimalik ära kasutada ülejäänud vahendeid see on tekitanud negatiivsed reageeringud liikmesriikides, kardetakse, et äh, hakatakse rohkem tsentraliseerima ja sektor, sektoripõhiselt poliitikat ellu viima. nii palju siis praegu poliitika arhitektuuri ja ning eelarveliste aspektide kohta, nüüd annaksin sõna oma kolleegile Carlos Mendesile, kes äh, peatub ülejäänul, mis meie raportis on olulist ning mis puudutab eelkõige just poliitika sisu Thank you and good afternoon. suur tänu ja tere õhtust kõigile esimehele, saadikutele. mina annan teile ülevaate sellistest peasõnumitest äh, sellest reformist. ühtekuuluvuspoliitika loomulikult on mitmetahuline, majanduslik, sotsiaalne, territoriaalne mõõde on tal ja on seotud laiemate majandusliku arengu eesmärkidega, mis Euroopa Liidul on ning äh, ta on ka hoovaks äh, siin kriisiolukorras. sellest me rääkisime juba. aga see on tekitanud ka kriitikatulva. me oleme lugenud, et eesmärgid on väga segased ja võib-olla isegi äh, seiskunud toppama jäänud, vaatamata sellele kriitikale, mis mõnikord ei ole päris õiglane, peab arvesse võtma, et see ühtekuuluvuspoliitika on väga paljutahuline ja äh, samasugused paljutahulised on eesmärgid ka piirkonna tasandil. nii et peamised sõnumid, mida me tahtsime anda, on, et selge, saab põhimõtteid ehm, täpsustada, eesmärke täpsustada, on vaja eristada erinevat tasandit, millised taotlused meil on, millised on operatiivülesanded, strateegilised ülesanded ning loomulikult kõike seda käsitleda mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, programmitöö tasandil, vaid ka madalamal tasandil ning millised on toetuste eesmärgid. me teame, et komisjon täpsustab neidki ja on vaja selgitada, äh, milline on ühtekuuluvusfondide panus äh, äh, võrdsuse taotlemisel piirkondade vahel ning loomulikult mitmesugused kompromissid, ka need vajandavad, vajavad täpsustamist. nüüd viies ühtekuuluvusraport Äh, tutvustab mitmeid komisjoni ideesid, kuidas territoriaalset dimensiooni süvendada Ar. rohkem äh, pööratakse tähelepanu tegevuspoliitikate mm, sellele, et territoriaalsed on väga eripärased, seda eripära üritatakse paremini arvestada, ühed on äh, mägipiirkonnad, millele tuleks rohkem rõhku panna ja linnade alal ära tehtav. komisjonile väga meeldib see linnade teema ning loomulikult funktsionaalne juhtimine vajab tähelepanu ning territoriaalne koostöö ja makropiirkonnad on samuti põhjalikku käsitlemist leidnud. liikmesriigid on olnud üsna skeptilised kõiges selles, mis oma vähemasti oma reageeringutes sellele ühtekuuluvusaruandele see tugev linnade agenda. sellesse on suhtunud skeptiliselt. aga meie saame asjast aru niimoodi, et see, et territoriaalsele arengule üha rohkem ja rohkem rõhku pannakse, ometi öö, on vaja asjaga põhjalikumalt edasi tegeleda ja Euroopa Komisjon tõesti kavatseb rohkem rõhku panna ühenduse meetodile, territooriumide vahelistele investeeringutele ja kindlasti saab Euroopa Liidu territoriaalse koostöö lisandväärtust veelgi suurendada, koondada rohkem tähelepanu nendele projektidele ja prioriteetidele, mis on piiriülese tähendusega ning loomulikult teiste strateegiatega peab sidusus olema tugevam. ning toetuste eraldised peavad öö, olema teistegi projektidega seotud ning loomulikult halduskoormuse vähendamine. rohkem on vaja ka Euroopa Liidu poolset juhtimist. strateegilised dokumendid peavad territoriaalset aspekti paremini eh, kajastama, ka Esponi võimalusi on vaja Euroopa eh, Liidus paremini uurida see on see rakkerühm, kes, ajutrust, kes tegeleb territoriaalsete küsimustega. tuleme nüüd strateegilise sidususe ja programmitöö juurde. komisjon on välja pakkunud strateegilise raamistiku, mis integreerib erinevaid eh, fonde, horisontaalset koordineerimist tugevdab ning kindlasti on vaja partnerluslepingutele rohkem rõhku panna, et nad oleksid siduvamad ja toetaksid strateegilisi plaane, mis liikmesriikides on ning ka teemaline kontsentratsioon, temaatiline kontsentratsioon oleks tugevam ja integratsioon oleks tugevam. aga siin me räägime jälle vastutusest, komisjon vähemasti algselt on teinud ettepaneku, et tema võtab vastu üldise strateegilise raamistiku, aga selge on see, et siia sellesse tegevusse tuleb kaasata nõukogu ja parlament. nüüd partnerluslepingutel on halduslikud tagajärjed, liikmesriigid ei taha, et halduskoormusele veel üks kiht juurde tekiks aga see on nüüd väga sarnane paar perioodi tagasi olnud ühenduse toetuse raamistikega ja väga tähtis on, et liigselt ei tematiseeritaks ega sektoriseeritaks tegevuspoliitikaid ning kardetakse ka seda, et uued künnised, mis fondidele on seatud ja nende künniste diferentseerimine erinevate äh, regioonide kategooriate kaupa ja investeeringute äh, liikide kaupa võib tekitada probleeme nüüd tõhus seire ja hindamine. vabandust, mul jäi üks slaid vahele. see tegevusraamistik on midagi, millele on ka nüüd rohkem tähelepanu pööratud ja peamine on siin nimelt tingimuslikkus, selged tingimused, stiimulid, makromajanduslikud aspektid ja ka tegevusreserv. kriitikat on kuuldud eh, metoodika koha pealt, et liiga on politiseeritud see tegevuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, aga liikmesriigid siiski eh, näiks eh, kõige rohkem rõhku panevat ikkagi ühtekuuluvuspoliitika tõhususele ja selle otsestele äh, sidususele ja poliitikutele peavad silmas pidama, et tingimuste arvepegu on piiratud ja subsidiaarsuse põhimõtet tuleb alati järgida. nüüd eeltingimused, veel tingimustele seire, hinnang ja suutlikkus komisjoni ettepanekutes käsitletakse ka puudujääke ning äh, jah, me loeme selle kohta, et on vaja selget programme ja eesmärke, ühiseid mõõdikuid perioodide lõikes. ja äh, hindamisplaanid peaksid olema kohustusliku iseloomuga ning julgustatakse rohkem kasutama mõjude hinnanguid ja keerukamaid täpsemaid metood-, metoodikaid. aga mõnes küsimuses komisjon vaikib ja rohkem annaks ära teha. näiteks Euroopa Parlamendi roll strateegilises aruteludes, kui arutatakse tulemusi, tugevam institutsioonide vaheline dialoog peaks aset leidma ning see tegevus, tulemuste analüüsi tulemused peaksid olema rohkem kättesaadavad parlamendile, huvirühmadele kõigile, kes asjaga tegelevad, et neid tulemusi saaks arvutada, arvestada ja Krika rääkis siin, et hinnangute tulemusi tahetakse paremini kätte saada, aga ka rakendusaruanded peavad olema hõlpsasti kättesaadavad. praegu paljud liikmesriigid ja regioonid ei avalikusta neid aruandeid. mõned eh, avaldavad nad trükis pärast seda, kui seirekomitee on need läbi analüüsinud. aga see on ju tõesti üks võimalus, kuidas aruandekohustust tugevdada ja hea seista selle eest, et andmed on ka väga hea kvaliteediga. ja lõpetuseks, loomulikult on vaja tugevdada haldussuutlikkust mitte ainult liikmesriikides, vaid ka komisjonis endas. me mõistame, et haldussuutlikkus on midagi, eh, mis on jätkuvalt prioriteetne, aga selline äh, haldussuutlik moderniseerimine, kulutuste mm, parem aruandlus, äh, info ja sidetehnoloogia, parem äh, projektide planeerimine samas hindamise pool loomulikult ennekõike vaatab, kas süsteemi kohaldamisel kõik on ikkagi olnud õiguspärane. nüüd kindlus kuidas tagada see jagatud äh, juhtimine, seda on liikmesriigid äh, vägagi kritiseerinud, aga kõige tähtsam on praegu tõesti äh, korraldusasutuste ja abisaajate koormat vähendada. me ei ole päris veendunud sellest, kas ikka on ideed selle sektori reformimiseks Ähm, piisavad. jah, juhtimis- ja kontrollisüsteemide koha pealt on komisjon väga põhjapanevaid ettepanekuid teinud ja tuginenud määrusele, mis meil on ning tahetakse ära kasutada ka ühise põllumajanduspoliitika mudelit, mis puudutab akrediteerimist ja iga-aastast arvestuse kinnitamist ja deklaratsioone, aga meie arvame, et oleks vaja leida võib-olla selline kuldne kesktee, et need ette panekud kokku võtta ja viia nad vastavusse praeguse tegevuspraktikaga. nüüd proportsionaalsus, küsimus on siin, et kas äh, juhtimise ja kontrolli nõuded äh, äkki ikkagi peaksid tulenema proportsionaalselt riskidest. Äh, me saame niimoodi aru, et komisjoni ettepanek käsitleb seda, aga kindlasti hakatakse kritiseerima seda mõtet, et programmide finants, ulatus, suurus on seotud nagu selliste lõdvemate akrediteerimistingimustega. räägitakse, et siin komisjon järgib topeltstandardeid. lihtsustamine jah, see on midagi, mis on jätkuvalt aktuaalne ja peamine on siin harmoneerida abikõlbulikkuse eeskirjad ja tähtis on, et meil oleks selline kattemäärus, mis kõike hõlmab. ning loomulikult eh, hüvitiste tagasimaksmine, hüvitiste maksmine peaks lihtsustuma. me ei ole päris kindel, kas see ikka on imerohi, kas see haldusjuhtimise muudab lihtsamaks. aga sellele vaatamata. nüüd lisandväärtusest lõpetuseks. jah, see on väga keerukas küsimus. lisandväärtus ju hõlmab niivõrd erinevaid teemasid. finantspoolt, mida poliitika juurde annab finantsiliselt, samuti hoobasid, võimendavat mõju ning ka otseselt seda, milline on otsene mõju ühel või teisel tegevuspoliitikal reaalsele elule. nii et siin on tõesti raske metoodikat välja töötada ja väga raske on ka tõestada, et tõesti kulutused on olnud vajalikud me usume, et rohkem peaks tähelepanu pöördama poliitilisele mõõtmele lisandväärtuses. hetkel see lisandväärtus äh, ennekõike on, et mida ta annab see äh, tegevuspoliitika äh, strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisse aga mis vajaka on, on nimelt see, et tõesti üritataks saavutada midagi tõesti uut ja täiendavat. määrus ütleb, et tegevuspoliitikad peavad täiendama liikmesriigi tasandil poliitikaid ja tehtavat, aga mitte midagi ei ole, mis sellele reaalse sisu annaks. nüüd üks aspekt eh, finantskorralduse poole pealt on julgustada rohkem kasutama äh, mitte toetusi, mitte grante. aga me juba kuulsime, et siin on vaja veel tublisti selgitada asja ja praegu arutatakse seda ning on vaja tagada ennekõike õiguslik kindlus ja praktikas on see keeruline. ning me arvame ka, et komisjon võib-olla peaks rohkem eksperimenteerima ja üritama integreerida innovatiiv, innovaatilisi programme nagu varasemal ajal on olnud. praegu küll tundub, et ei ole midagi, mis annaks äh, sellised tugevad hoovad komisjonile ja paneks ta ka eksperimenteerima. ja loomulikult N pluss kaks reeglit on vaja lihtsustada ja tagada, et rohkem ikkagi pandakse rõhku kvaliteedile. ning üks peamine kriitika on olnud see, et et see eeskiri tegelikult pärsib riskide võtmist ja innovatsiooni. ja partnerlussuhted, ka siin on välja pakutud mitmesuguseid ideid, mõned väidavad, et partnerluspõhimõte eh, peaks olema konkreetsemalt reguleeritud ja täpselt ära näidatud, kuidas see partnerluspõhimõte praktikas peaks realiseeruma, aga samas on ka eh, leebemaid ettepanekuid ja tuleks rohkem hoopis kogemusi vahetada. ESF-i vallas juba toimub ühte ja teist, nii et võib-olla see hakkab tõsiselt mõjutama ka muid sfääre. on vaja siiski selgitada, kus ja kuidas rakendada õigesti partnerlussuhteid. ja loomulikult teha seda määruste vaimus. Need on peamised teemad siit aruandest Äh, sest üksikasju on seal aruandes väga palju, aga ma mõistan, et mul on vähe aega ja sellepärast ma hea meelega vastan nüüd teie küsimustele hoopis. põhilise olen ära öelnud. Uh, suur tänu. meil nüüd on natukene aega aruteluks ja kõigepealt härra Nisteroi annab siin märku, et ta tahab sõna võtta. ma tõesti ei tea, kes nüüd kõige esimene on, aga Äh, mina teen väga lühidalt, ma tahaksin eksperte tänada nende töö eest. Te olete oma tööga valmis saanud täpselt õigel ajal. siin on tohutult palju informatsiooni, mida me saame kasutada ja mida me, millele me saame mõelda, kui me oma iga-aastase ettepanekuga välja tuleme nüüd me saame tõepoolest öelda, et eh, meie ettepanek põhineb uuringul ja kogemuste eh, arutelul. tõepoolest, me saame nüüd kasutada eh, seda materjali oma aruteludes ja olla paremini fokusseeritud. üks küsimus, strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend me tahame seda rõhutada ja teie ütlete, et see kõik on väga lihtne selle või väga keeruline, sellepärast et liikmesriigid ei saa hästi aru, mida see kakskümmend kakskümmend tähendab. aga öö, kuidas siis niimoodi, me juba oleme seda strateegiat rakendanud päris mitu aastat, meil on juba olemas suurprojektid. kas siis tõesti need on asjad, mida mitte keegi ei tea? nii et palun mina tahaksin küsida teie käest, kas me tõepoolest võime ikkagi loota selle tegevuste kontsentreerumise peale nendele suurprojektidele, mida ehm, Euroopa eh, kahe, kahe tuhande kahekümne aasta strateegia hõlmab ja kui te seda kõike ei näinud, siis mida me peame tegema, kuidas me peame seda kõike arvestama tulevikus? Jaan, palun tõepoolest ma saan aru, et tegemist on eh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta käiva arutelu ühe osaga. ja me loodame, et homme meid ei taba eh, halvad üllatused ja teie raportist tulevad välja mitmed olulised detailid, tõepoolest dokument on väga huvitav teie süvaanalüüs algab visioonidest ja ma sain selle materjali alles täna, sellepärast mul ei ole sellest väga head ülevaadet. aga ma püüan leida seda kohta, kus on vastus küsimustele, milline nendest visioonidest on teie oma mida, mis teie arvates on kõige parem nägemus tulevikust? ja kas see kõige parem langeb kokku teie oma nägemusega? E, kui meil on neli visiooni, milline on siis teie meelest kõige parem? sellepärast, et, e, sellepärast, et nendel on ju oma tulemid. aga võib-olla hoopis meil, meil saab tegu olema e, erinevate visioonide suurepärase seguga kus on omavahel seotud erinevad eh, nägemused, tehnikad. võib-olla on tulnud eh, kui me praegu reageerime ainult kriisile, siis eh, ei ole visionäärsuseks meil aega. ja kui meil on olemas üks väga hea visioon ja me sellele mõtleme, siis on see väga oluline. aga nüüd üks küsimus, millele ma tahaksin vastust, võib-olla ma leian seda ka muidugi tekstist. kui me räägime regionaalpoliitikast ja selles osas toimub arutelu pidevalt, siis kas see regionaalpoliitika on muutnud oma eh, nägu täiesti? me peame rääkima siin erinevatest instrumentidest kuidas jääb mitmetasandilise juhtimisega. E, Lissaboni leping ütleb, et see on midagi väga praktilist. ja kui meil on see kuulus transpordiinstrument ja kui e, transpordivolinik saavutab oma eesmärgi ja võtab raha ära ühtekuuluvuspoliitikalt oma transpordi eesmärkide jaoks, siis millised on selle tulemused? sest mõnedes liikmesriikides on see äh, kaks koma viis, teises kaks koma kaheksa. mida see kõik tähendab, sellepärast et see muudab olukorda täielikult muidugi te võite jätta ka selle küsimuse vastamata, aga igatahes see on äärmiselt oluline me peaksime toetama transpordipoliitikat, aga mitte seda, et selle jaoks võetakse raha eh, ühtekuuluvuspoliitikast. härra Angurakis, palun. suur tänu, järgmine küsimus. kõigepealt ma tahan tänada selle uuringu eest. see on väga huvitav mul ei ole küll olnud aega sellega detailselt tutvuda, aga ma arvan, et see on väga kasulik meile kõikidele. teadlased on kahtlemata mm, siin mõelnud Euroopa eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide peale, meetmetele ja poliitikatele, mida on võimalik eh, rakendada eh, lähenemispiirkonna, lähenemispiirkondade kaudu siin eh, meie komisjonis ja ka mujal on arutatud seda asja ja öeldud, et kui me tahame saavutada majanduskasvu kriisist välja tulla, kui tõepoolest toimub lähenemine, siis Euroopa eh, kahekümne, eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ei piisa, meil on vaja lisameetmeid. nüüd ma küsin, kas selle uuringu alusel tulite ka teie järeldusele? et kui Euroopa eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eh, eesmärgid on ellu viidud, kas siis tõepoolest toimub eh, lähenemine ja milline on selle lähenemise tase? kas te saaksite sellest rääkida täna juba täpsemalt või oh, toimub sellel teemal alles arutelu? nüüd ma siis paluksin, et te kommenteeriksite neid küsimusi sest esi-, küsimuste esimene voor on läbi. suur tänu nende küsimuste eest. võib-olla ma vastan esimesele ja kolmandale küsimusele. see puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat. kõigepealt võib-olla oleme me liialdanud liikmesriikide Äh, arvamusi, me ei taha üldse öelda, et äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, ei või kokku viia mm, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. paljud liikmesriigid, eriti liikmes, rikkamad liikmesriigid tervitavad Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, strateegiat Eh, sellepärast et eh, see annab nendele fookuse edasiminekuks. aga küsimus, millele meie tahame juhtida tähelepanu, on see, et, et et kui eh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kasutab ka ühtekuuluvusfondi rahasid, siis kuivõrd on ta ettekirjutav, kus on see tasakaal? kui me vaatame, millised on arenguvajadused eh, liikmesriikide ja piirkondade tasemel, siis on vaja leida, kuidas kõige paremini kasutada ära tõuke ja eh, ühtekuuluvusfonde. kuidas toimub ressursi jagamine? me näeme, et eh, tekib niisugune kiusatus määrata kindlaks, milleks raha kasutada, kasutada. aga tegelikult see peab toimuma läbirääkimiste kaudu, tundlike läbirääkimiste kaudu. selleks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend ei muutuks liiga ettekirjutavaks, eh, sest et meie näeme ohtu, et toimub sektoraliseerimine, sektoriteks jagamine või toimub selline territoriaalne eh, jagamine aga nende vahel peaks olema niisugune tasakaal vähemalt ühtekuuluvuspoliitika perspektiivist. territoriaalsed aspektid on äärmiselt olulised ning tegelikult seostub see ka eh, ühe teise küsimusega, mis puudutas seda, kas lähenemist on võimalik saavutada. siiski rõhutatakse selles ettepanekus lähenemist väga olulisel määral sest see tähendab eh, eh, just nimelt ressursside eh, koondamist sellele seitsmekümne viiele protsendile. ja tõepoolest, see on kriitilise tähtsusega, et ikkagi tegemist on lähenemis, ühtekuuluvuspoliitikaga ja see peab tooma kaasa lähenemise. sellest ei tohi lihtsalt üle sõita nüüd Jaan Olbricht esitas küsimuse, millist visiooni meie ise toetame. meie toetame komisjoni eh, sellist kohapõhist lähenemist ühtekuuluvuspoliitikale, kus eh, võib-olla meie näeme probleemi eriti on just juhtimine, eh, juhtimine selles mõttes, et eh, kuidas toimub areng, kuidas toimub programmide areng, milline on nende osas eh, siis kohalike võimude osa ja milline on arengu osa sellistes üldistes, üldiste eesmärkide elluviimisel ma arvan tõepoolest, et just nimelt selles küsimuses on väga palju eh, sõna kaasa rääkida piirkondadel, sest nad näevad, kus nad võivad suurendada oma mm, osalust, kui me kasutame sellist alt üles lähenemist juhtimise vallas. nüüd makroregionaalsed eh, strateegiad. Eh, mulle tundub, et tegemist, et nende puhul on tegemist teatud ähm, arvamuste kokkulangevusega, kuigi asi on alles väga varases staadiumis. komisjonil on tugev e, territoriaalne agenda ettepanekus ja me peame vaatama, millised on erinevad regioonide tüübid me peame vaatama seda kohalikul tasemel, aga me peame vaatama ka seda kõrgemal tasemel ning vaatama, kuidas oleks võimalik äh, kasutada erinevaid ähm, põhimõtteid poliitiliseks äh, sekkumiseks kõikidel tasemel ja vaatame, kuidas siis asjad arenevad selles vallas. nii et, et ähm, asi on alles värske ja uus, vaatame, äh, kuidas elu läheb, sest me peame õppima kogemustest mina ütlen, et siin on kahtlemata positiivseid aspekte eh, selle kontseptsiooni juures. ainukene asi, mida mina võiksin lisada, on esimesele küsimusele, nii et see puudutas küsimust Euroopa kakskümmend kakskümmend kohta, kas seal, selle kohta on mingit informatsiooni tõepoolest, möödunud aastal kiideti heaks komplekssed suunised need suunised eh, on sisse kirjutatud ka eh, määrusesse, nad saavad nii-öelda prioriteedi. nii et, et on olemas terve nimekiri asjadest, tegevustest, millele tuleb tähelepanu eh, pöörata. loomulikult on olemas ka eelarve kahekümne 20 ja seal on välja toodud prioriteetsed valdkonnad, näiteks kliimamuutused ja nii edasi, aga DG regioon avaldanud ka äh, avalduse, on avaldanud teatise äh, jätkusuutliku kasvu kohta ma nüüd ei tea, kas see selgitab väga hästi, mida Euroopa eh, kakskümmend kakskümmend tähendab, sellepärast et inimesed eh, arutavad neid teemasid, teemad on suhteliselt üldised, kuid niisugused üldised suunised on paika pandud ja olemas. ja eks edaspidi tuleb rohkem informatsiooni. suur tänu! proua Murgunaite! suur tänu. aitäh eh, selle eh, uurimuse sissejuhatuse eest, tegemist on väga mm, päevakajalise teemaga, me peame rääkima suunistest, erinevatest võimalustest, aga meil on vaja ka ressursse, et kõike seda ellu viia. minu küsimus puudutab eh, finantskülge. me ju teame väga hästi, et Euroopa Liit põhineb solidaarsusel, meil on selle kohta üsna palju deklaratsioone, me kuuleme neid sageli, aga viimasel ajal oleme me eh, näinud, et solidaarsus pannakse küsimärgi alla, sest et on väga palju ebaselgeid punkte, mis puudutab finantsprogrammide tulevikku, on muresid eh, selle kohta, et me võime näha ka diskrimineerimist meil on vaja eh, vanade ja uute liikmesriikide vahel vähendada vahesid, aga vaadates finantsinstrumente, näiteks ühtekuuluvusfondi ja neid kriteeriumeid, siis ma tahaksin öelda seda, et viiakse sisse erinevaid maksimumipiiranguid ja võib-olla see on õigegi, aga selle tulemusena langevad teatud liikmesriigid halvemasse olukorda, sellepärast et neid et teatud liikmesriike toetatakse tunduvalt vähem. kas te ei kommenteeriks seda ja kas te ei seletaks, millised on finantseerimismehhanismid? ma tahaksin kuulda midagi selle kohta, et valitseb solidaarsus ja mitte diskrimineerimine kui ma nüüd sain õigesti aru, siis tahab sõna võtta Euroopa Komisjoni esindaja ja esitada oma küsimuse. suur tänu. tahan kahte asja. kõigepealt eh, ma tahan eh, tänada eh, uurijate meeskonda selle suurepärase töö eest ja ma tahan ka öelda seda, et paljud järeldused ning soovitused peegeldavad seda tööd, mida meie oleme teinud oma erinevates uurimistes ja hinnangutes. ma tahtsin selgitada paari asja, mida siin John alguses välja tõi. see puudutas poliitika arhitektuuri ja abikõlblikkust. ma ei, ei usu, et ma nüüd Eh, eh, räägiksin midagi sellist, mida peale inimesed ise ei ole tulnud, kuid ma viitaksin siin erinevatele kategooriatele ning eh, kuidas need kategooriad muutuvad. mis puudutab nüüd üleminekupiirkondi ja neid regioone, kes sinna on hõlmatud, siis ma toon teile mõned numbrid ära. enamus nendest piirkondadest asuvad Euroopa Liit viieteistkümnes näiteks Prantsusmaalt kümme regiooni, äh, Saksamaalt äh, üheksa, äh, Soomest neli, Portugalist üks, Poolast üks, Ühendkuningriigist üheksa. Need on mõned niisugused numbrid, mis käivad üleminekuregioonide kategooria kohta. ja ülemineku kategooria regioonide katmine nende kategooriate lisamine ja eh, vähenemine eh, eh, tähendab seda, et praegusel perioodil see puudutab kolmekümmet kuut koma kuut miljonit, seal elab seitsekümmend miljonit inimest. ja nende arv tõuseb viiekümne üheni. ma arvan, et niisuguseid fakte on oluline teada Eh, oluline on teada, kui palju nendes elab inimesi, kui palju nendes on linnu. meie oma arvutustes oleme võtnud arvesse selle need summad, mida antakse ühe elaniku kohta Euroopa eh, viieteistkümnes ja siis terves Euroopa Liidus keskelt, eh, keskeltläbi on see kuuskümmend viis eurot, eh, Euroopa kaheteistkümnes on see kakssada nelikümmend üheksa eurot, nii et, et numbrid muutuvad Euroopa kaheteistkümne ja viieteistkümne osas. nii et on näha, et teatud osas arvud vähenevad teatud liikmesriikides need suurenevad. Ehm, nii et see, mida räägitakse selles uuringus üleminekupiirkondade poliitika arhitektuuri kohta, on täiesti õige, aga Eh, aga võib-olla tõepoolest kõikides eelarve küsimustes on vaja eh, sellist eh, suuremat selgust. homne või see tulevane õiguslik ettepanek, sellega kaasneb ka mõjuanalüüs, kus vaadatakse inimeste arvu, ja erinevaid e- elemente, mis meie mudelites on hõlmatud. ja sellepärast mitte võib-olla küsimus, vaid lihtsalt selgitus numbrite kohta. põhimõtteliselt on meil selle uuringu üle väga hea meel ja tõepoolest see uuring jõudis meini täiesti õigel ajal. suur tänu teile! jah, muidugi me tunneme head meelt sellele, et komisjon rahul on aga see ei olnud võib-olla uuringu ainus eesmärk, aga siiski aitäh, Liisa, nende kommentaaride eest ja aitäh, et äh, rääkisite natuke sellest, mis homme välja öeldakse. ja me saame aru muidugi, et siin arenguid on. ja loodame, et see, mida te homme tutvustate meile, jääb niimoodi ka läbirääkimiste ajaks, eriti just äh, üleminekupiirkondade osas. mul on ka üks küsimus, äh, keegi mainis, ma ei tea küll, kes, aga üks professoritest rääkis Euroopa Parlamendi rollist ja kasutas järgmist sõnastust, äh, tugevam institutsionaalne dialoog see on miski, mis on ka meie jaoks väga oluline, sellepärast et praegu me just nimelt vaatame läbi äh, uue lepingu alusel Euroopa Parlamendi rolli erinevates poliitikavaldkondades. ja seda me tegime ka siis, kui me arutasime Sixpacki Euroopa majanduse juhtimist E, siis e, just nimelt Euroopa Liidu Parlamendi roll oligi üks kõige keerukamaid asju, mille üle me läbirääkimisi pidasime. me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et vaadata, milline võiks olla Euroopa Parlamendi roll ühtekuuluvuspoliitikas vastavalt uuele süsteemile aga meil on väga hea koostöö juba olemas viimase pooleteist aasta jooksul äh, komisjoniga ning äh, ka nõukoguga, nii et seega me oleme liikumas lähemale mainitud institutsionaalsele dialoogile teatud poliitikavaldkondades, aga igastahes me endiselt ootame ideid ning ma ei ütle, et praegu ilmtingimata, aga kui teil mingeid mõtteid on, siis te võiksite meile ka teada anda, kuidas me saaksime seda dialoogi läbi viia. nii et ka parlament saaks osaleda ja just äh, poliitilisest vaatepunktist lähtudes. ja nüüd ma jõuan millenegi äh, sellega, äh, mida me paar päeva tagasi ka lühidalt arutasime. nimelt Euroopa Parlamendis on ühtekuuluvus ja struktuurifondide alased arutelud nähtavad alles siis, kui kontrollikoda oma raporteid koostab meil on nüüd esimesed tulemused ka hindamisprotsessi kohta, eh, kus vaadeldakse erinevates valdkondades saavutatud poliitika tulemusi ning Kontrollikoda jätkab tõenäoliselt eh, keskendumist sellele, kuidas tegelikult eh, on võimalik läbi poliitika, läbi kaitsta Euroopa Liidu eelarvet, aga ma usun, et me peaksime samuti arvestame sellega, et kui kontrollikoja raportides viidatakse vigadele, siis äh, me peaksime oma aruteludes kätkema ka hindamist. ma arvan, et meie debatid peaksid olema tasakaalustatumad ning me peaksime arvestama äh, kõikide aspektidega, mis on seotud äh, poliitika ning Euroopa Liidu eelarvega Te võib-olla ka akadeemilistes ringkondades võiksite sellele pikemalt järgi mõtelda ning äh, võib-olla siis oleks võimalik ka selle teema osas dialoogi pidada. ma nüüd esitan selle küsimuse, ega ma mingit äh, lõplikku vastust ei ootagi, aga kui teil on mingeid mõtteid selle kohta, siis see oleks igati teretulnud, aga ma usun, et äh, muidki küsimusi tõstatati, kui te tahate ka komisjoni esindaja poolt olla vastata, siis palun okay, thank you um.... jah, aitäh. aitäh nende kommentaaride eest. mis puudutab arvnäitajaid, siis ma oleksin pidanud üle kordama selle, mis raportis väga selgelt äh, juba kirjas on, nimelt tuleks väga ettevaatlikult äh, meie arve tõlgendame, sellepärast et me viisime analüüsi läbi pärast suve, pärast seda, kui tuli välja kaks tuhat kakskümmend strateegiaalane ala, avaldus. analüüsi läbitegemisel oli oluline see, millist keskmist SKT-d äh, isiku kohta me kasutasime vali-, abikõlblikkuse väljaarvutamisel ning me lähtusime kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa aasta andmetest, sellepärast et ainult see oli kättesaadav, kahe tuhande üheksanda aasta andmed kättesaadavad ei olnud me kartsime, et võib tekkida vale arusaamine, kui me ainult kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa arve vaatame, sellepärast et me peame arvestama muidugi ka kriisi mõju erinevates riikides. osad riigid on väljumas kriisist juba ja seda erineval kiirusel seega me otsustasime lisaandmed ka siia lisada oma hinnangutesse ning me lähtusime liikmesriikide andmetest. see muidugi mõista omakorda on tinginud teatud erinevusi nende arvudega võrreldes, millest rääkis komisjoni esindaja muidugi oleks äärmiselt huvitav tutvuda ka lõplike arvudega, mis homme avalikuks tehakse komisjoni poolelt ja kindlasti me vaatame läbi ka oma analüüsi veel kord ja muudame seda siis vastavalt. ning äh, samuti Murka näite, proua Murku näite küsimusele vastuseks. me oleme tõstatanud teatud küsimusi seoses seoses ülemäära kehtestamisega ning äh, kaks koma viis protsenti SKT-st äh, on erinev kolme koma kaheksast protsendist SKT-st, mis on maksimum, äh, mis oli maksimummääraks viimati ja nüüd, kas on kasvumäära prognoos arvestatud või mitte, see muidugi mõjutab seda. aga me tahaksime tähelepanu juhtida sellele, et teatud äh, võimalikke erinevusi on selles osas, kuidas äh, finantsmehhanism äh, toimib. ja seda kõike tuleb silmas pidada, nagu ka komisjon ütles, kus me võrdleme ka Euroopa Liitu mm, kaksteist või viisteist, siin on suuri erinevusi, nii et aga põhimõtteliselt äh, on selge, et äh, meie arvudega on seotud äh, teatud hoiatused ja me tahaksime juhtida ka komisjoni tähelepanu, siinse komisjoni tähelepanu sellele. kindlasti me mõtleme pigemalt järgi ka proua Hübneri ettepaneku üle, vaadata, kuidas Euroopa Parlament ja kus saaks ta mängida institutsionaalses dialoogis oma rolli eriti selles osas, mis puudutab poliitika nähtuks äh, tegemist. me muidugi mõistame teie frustratsiooni selle üle, et iga-aastane arutelu äh, tegelikult puudub määrasid. ideaalne oleks, kui lisaks sellele saaks ka siinne komisjon osaleda samaväärselt ning arutada poliitika tõhusust regulaarselt selleks on muidugi mitmeid erinevaid viise, aga kindlasti me mõtleme veel selle üle järgi, kuidas äh, seda oleks võimalik paremini teha. No... head kolleegid, kui rohkem kommentaare selle kohta ei ole, sellisel juhul ma tahaksin äh, tänada professor ähm, Mendesi ning äh, professor Kahverit ning teisi ning ma tahaksin tänada kõiki oma panuse eest mis puudutab komisjoni seisukohta, siis ma usun, et me võiksime paluda poliitikaosakonnal äh, sellega arvestada, kuna homme tuleb äh, komisjoni teatis välja ning ma tahaksin samuti tänada Elisa Rollerit komisjonist äh, kommentaaride eest. ma leian, et on väga oluline, et taoline kui taoline arutelu aset leiab, et siis ka komisjon kohal oleks. seda me hindame väga, sellepärast et enamasti komisjon ei võta sõna, kui äh, meile tutvustatakse komisjoni poolt äh, läbi viidud raporteid. et väga hea oli, et äh, te siin täna osalesite mingeid muid otsuseid täna ei ole vaja enam vastu võtta siin komisjonis ja suur aitäh selle eest, et kohale tulite ja kõik seda meiega jagasite. ja sellega lõpetame praeguse koosoleku, aga koordinaatorite koosolek läheb edasi pärast, nii et need, kes peavad kohale jääma, palun tehke seda. ja ülejäänud kolleegidele homme võtke oma hääletuskaardid kaasa, sellepärast et me hakkame hääletama, aitäh. Uh, you're gonna say goodbye to someone? Okay, then I, I will tell you.